kallid kolleegid, ma alustaksin jälle ja kuulutan meie koosoleku avatuks ja ma vabandan, kes kell üheksa juba kohal olid, et me nüüd ei alustanud nii täpselt. aga kõigepealt ma räägin teile sellest, millest koordinaatorid rääkisid. ja esimehe teadaanded ka. kõigepealt raportööride ametisse nimet-, kinnitamine. kaks arvamust on meil. esimene on raport konkurentsipoliitika kohta kakskümmend kümme ja rotatsiooni korras pidanuks see minema järgmisele fraktsioonile, Rahvaparteile. ja nemad teevad arvamuse selle kohta, härra Marinescu on juba määratud arvamust koostama ja teine läheb ALDE fraktsioonile. see on, puudutab Euroopa Liidu äh, Läänemere strateegia äh, teksti. aga me ei tea, mida regikomisjon selle tekstiga peale hakkab, nii et äh, koordinaatorid arvavad, et kui regikomisjon koostab raporti selle teema kohta, siis ALDE koostab arvamuse. ja kui nad arvamust ei koosta, siis ei tule seda Äh, selline soovitus anti koordinaatorite poolt. kaks küsimust puudutavad komitoloogiat, üks on turvaskannerid, me arutasime seda pikalt, komitoloogia kasutamist kaasotsustusmenetluse korras, kui tegemist on lennujulgestusega ja eriti just need turvaskännerite kasutamine ja koordineerijad järgisid esimehe ettepanekut langetada otsus pärast seda, kui meetmete projekt on esitatud ja praegu veel meil turvaskännerite koha pealt ei ole komisjoni ametlikku ettepanekut. nii et niipea, kui see ettepanek tuleb, siis meil on vaja otsus langetada menetluste kohta. nüüd, mis puudutab pilootide litsenseerimist siis koordinaatorid otsustasid, et paluvad, kas mõni fraktsioon eh, on selle vastu. Eh, et eh, esitada resolutsiooni ettepanek, nii menetleda seda ja komisjoni me kutsume ka kohtumisele seda teemat arutama kui mõni fraktsioon on selle vastu, et komitoloogia ja pilootide litsenseerimine meil on ja resolutsiooni ettepanek tehakse, et augustis koordinaatorid tegelevad sellega. ja muud päevakorrapunktid, neid oli terve rida, kõigepealt minu kiri, see puudutab äh, uuringuid, mida me taotleme äh, poliitikaosakonnalt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alles jäänud rahaliste vahendite alusel ja teile informatsiooniks, et kirjad parlamendi presidendilt läks, see puudutab andmekaitse töörühma tööd. proua Lichtenberger on sellest vastutav ja samuti Balti Aadria koridori kohta, see on kiri mitmetele kohalikele omavalitsustele regionaalsetele omavalitsustele, kus räägitakse selle koridori arendamisest. samuti tuli taotlus Roheliste fraktsioonilt laiendada omaalgatusliku raporti äh, kohaldusala, mis puudutab äh, reisijate õigusi ja see on Taylori raport, aga mitte ükski fraktsioon ei tahtnud laiendada seda algatust. ja sellepärast jääb nii, nagu on, härra Taylori tekst äh, Mm, puudutab reisijate õigusi ja teistele transpordiliikidele see ei lähe. nüüd ICONIS koordinaatorid informeeriti komisjoni kavatsusest. Eh, ICON muuduta aastast kaks tuhat viisteist uutele automudelitele kohustuslik jätkuks ja põhjalikisel kohtumisel ja ka jätkutegevust on kavandatud. kui kellelgi on mingeid mõtteid, kuidas seda täpselt teha, siis palun rääkige koordinaatoritele sellest ja me arutame seda augustikuus kõigepealt samuti tuli taotlus ECR-i fraktsioonist omaalgatuslikuks raportiks, mis puudutab piirkondlikke eh, lennuteenuseid piirkondlikes lennujaamades. ja koordinaatorid kiitsid heaks ettepaneku äh, et meil on tõesti võimalik omaalgatuslikke raporteid niimoodi välja pakkuda ja lepiti kokku, et tehakse raport ka selle konkreetse teema kohta. ja me koostame vastavad kirjad siis esimeste konverentsile, et saada luba selleks. me arvame, et probleeme siin ei teki. nii et omaalgatuslik raport, mis puudutab piirkondlikke õhuteenuseid piirkondlikes lennujaamades, koordinaator kiitsid heaks selle EAB e esindaja kutsumine infrastruktuuri projektide finantseerimise kohta, koordinaatorid leppisid kokku ECR-i fraktsiooni ettepaneku üle, et kutsume EAB esindajad mõnele järgmisele kohtumisele informeerima saadikuid sellest, kuidas on võimalik finantseerida infrastruktuuri projekte PPP raames. nüüd äh, äh, koordinaatorid esimese raudteepaketi uuesti sõnastamisel et on vaja paremini kaasata nad sellesse uude sõnastamisse ja tekst jagati variraportööridele välja ja nüüd rap-, ka koordinaatorid said selle teksti. ja raportöör Porvasarkiani kutsutakse koordinaatorite kohtumisele kolmekümnendal augustil ja ta siis annab aru sellest, kuidas on asjade seis sellel teemal pärast seda, kui mitu variraportööriga koosolekut on toimunud ja öö, tublisti liikusime edasi eile, asjad sujuvad ja raportöör, koordinaatorid eh, siis arutavad eh, asjade viimast seisu augusti lõpus ja lõpetuseks rohelised palusid mitteametlikult, et üks koma kaks miljardit eurot ühtekuuluvusfondist läheksid raudteele ja maanteele, seda paluti Poolalt, uuelt eesistujalt. nüüd ma küsisin, kas see ametlikult on juba vormistatud Poola poolt ja komisjoniga kontrollisime asja üle täna hommikul. ametlikku taotlust Poolalt ei ole veel eh, laekunud selle raha ümberpaigutamiseks. ametlikku taotlust Euroopa Komisjon ei ole veel saanud Poolalt nii et nii palju siis, mis räägiti koordinaatorite kohtumisel, kas kellelgi on midagi selle kohta küsida, kui ei ole, siis kiidame võib-olla heaks selle aruande, jah. ma tänan teid väga. nüüd järgmine päevakorrapunkt pidanuks olema Ateena konventsiooni üle hääletamine aga me lükkasime selle edasi oktoobrikuusse, ma arvan, see oli nii. nüüd järgmine päevakorrapunkt on lennundusküsimusi käsitlev leping Euroopa Liidu ja Cabo Verde vahel ja Dominic Riquet, asepresident, on see, kes aseesimees on see, kes teeb ettekande selle kohta. aitäh tegemist on horisontaal, klassikalise horisonntaalse lepinguga lennuteenuste osas Euroopa Liidu ja Cabo Verde vahel. eesmärgiks on äh, need kaheksa olemasolevat äh, kahepoolset lepingut äh, viia kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. nii et tegemist on klassikalise lepinguga, mille peamised tunnused on, et lisatakse määramisklausel mis võimaldab siis Euroopa Liidu lennufirmadel äh, ilma diskrimineerimiseta äh, lennuteenuseid pakkuda Cabo Verde ja Euroopa Liidu vahel, tege-, mm, no, lisatakse ka konkurentsi äh, klausel ja klausel, mis puudutab lennukikütuse maksustamist Äh, kui tegemist on siis Euroopa Liidu ja Cabo Verde vaheliste lendudega. nii et tegemist on standardlepinguga, mis ei tekita mingeid probleeme, tüüpiline horisontaalne leping, me ei olnud, me ei muutnud seda, me pidime andma lihtsalt oma nõusoleku või soovituse ja minu soovitus on siis äh, hääletada selle lepingu poolt. ma tänan, Dominic, härra Elka Trui ook heel kort over zijn, dus ik uh, volg de lijn van de rapporteur. väga lühidalt, ma olen. ma tänan, jah, ma olen raportööriga nõus, tegemist on standardse lepinguga. ja kõik eh, Euroopa osalised saavad siis ühesuguse juurdepääsu sealsele turule ja mul on hea meel äh, raportööri teksti üle. proua Bilbao. Muchas gracias, presidente. Igual que ha manifestado. suur tänu. nagu raportöör ütles, tegemist on üsna standardse lepinguga ja see asendab kahepoolsed lepingud horisontaalse lepinguga, me oleme härra Rikke ettepanekutega päri ja toetame seda raportit. Äh, ma tahaks lihtsalt välja tuua, et see tagab meile võrdsed õigused kõikidele äh, lennuettevõtjatele ja lihtsustab olukorda, sest praegu on olukord väga keeruline. nii et meie fraktsioon täielikult toetab seda raportit ja ettepanekuid, mis siin on. ma tänan, proua Foster. jah, ma tänan raportööri härra Rikkeed ja ütlen, et ECR ka toetab seda komisjoni kurssi härra komisjonist. aitäh, aitäh härra Rikeele selle raporti eest ja tema ähm, järelduste eest, mm. et parlament äh, kiidab heaks selle lepingu sõlmimise, tegemist on olulise lepinguga, sest see võimaldab äh, taastada õiguskindluse ähm, seoses nende kaheksa kahepoolse lepinguga ja see on seotud selle tööga, mida me koos parlamendi toetusega teeme juba aastaid. meil on nüüd nelikümmend seitse horisontaalset lepingut. meil on veel palju tööd ees, aga teie toetusega me tegutseme väga otsusekindlalt ja veel paar sõna äh, lisaks õiguskindlusele ja selle lepingu üldise tähtsusele, et tegemist on äh, Äh, riigiga, mis ei ole väga arenenud, aga mi-, mis äh, äh, loodab, et turism toetab selle riigi arengut. lennundussektori kasv selle riigi puhul on märkimisväärne ja see leping võimaldab seda kasvu, sellel kasvul veelgi jätkuda. nii et aitäh raportöörile, aitäh kõigile sõnavõtjatele! suur tänu! ajakava on nüüd ette nähtud järgmine selle raporti kohta hääletamine komisjonis septembris ja pärast seda täiskogul oktoobri esimesel plenaaril. nii et september komisjonis ja esimene oktoober, esimene oktoobri plenaar. siis me hääletame suur tänu, järgmine päevakorrapunkt on käibemaksu tulevik ja arvamuste vahetus Markus Veeberiga, kes on arvamuse projekti autor, aga ta ei ole praegu siin. nii et me peame andma aega tema saabumiseks. ootame paar minutit ja peatame koosoleku seniks, kuni meie raportöör saabub peab see õige peatselt tulema. ei tea, kuhu ta kadus okay, can... kallid kolleegid, alustame siis uuesti. Markus saabus. nii et Markus, käibemaksu tulevik, sinu arvamus sellest, palun. aitäh, härra esimees ja ma palun esmalt vabandust, et äh, et et äh, ma arvasin, et see mm, päevakord äh, ja see ajakava, mis äh, sekret-, ma sekretäriaadist sain, et ma pidasin seda evangeeliumiks ja täiesti kindlaks päe-, ajakavaks, aga mul oli juba üks teine kohtumine vahepeal, Äh, ma teen väikse äh, sissejuhatuse äh, rohelisse raamatusse, mis puudutab mm, käibemaksu tulevikku, et soovitakse leida lihtsamat ja tõhusamat käibemaksusüsteemi. tegemist on rohelise raamatuga, tegemist ei ole seadusandlike ettepanekutega, aga see roheline raamat tekitab palju küsimusi, mis puudutavad käibemaksu tulevikku. käibemaksusüsteemid on väga keerukad mis puudutab meie oma äh, äh, rahastamist, on meil äh, väga keerukas süsteem, kus on väga palju võimalik pettusi toime panna, meil on ja seetõttu on selle rohelise raamatu puhul ka nendele teemadele keskendutud. ja meie jaoks on oluline loomulikult käibemaks transpordisektoris, me näeme, et äh, piiriüleses transpordis vastavalt äh, transpordiliigile kehtivad väga erinevad äh, käibemaksureeglid. kõigis liikmesriikides on rahvusvaheline lennu- ja meretransport vabastatud käibemaksust, Belgias, Hollandis, Hispaanias on vabastused siseriiklikus ähm, Äh, lennu- ja meretranspordis äh, Prantsusmaal äh, maksustatakse reisijate vedu käibemaksuga, Poolas ja Sloveenias on käibemaks maanteetranspordi puhul reisijate vedamisel nii et ma üritasin teile nüüd rääkida kõigist erinevatest võimalustest ja meil on kaks e-, e-, erandivormi, üks on see, et, et reisijate vedu teatud äh, transpordiliikide puhul on vabastatud või siis on vabastatud teatavad äh, kütused. rohelises raamatus komisjon äh, te-, tuleb järe-, teeb järelduse, et käibemaksusektor transpordisektoris on väga killustunud ja et vaja oleks võrdseid mängureegleid kõigile põhimõtteliselt on mõeldavad kolm mudelit, et äh, üks, et kõike maksustatakse, teine, et kõike ei maksustata, need on need kaks lihtsat reeglit jaa, armas proua kolleeg, palun kuulake, te just äh, tulite sisse ja üldse ei äh, kuulnud, mida ma rääkisin ja nüüd te juba hakkate kommentaare tegema. kui te, proua kolleeg, midagi mõtlete, siis palun jätke see enda teada, vahel on see targem käitumine. põhimõtteliselt on kolm võimalust, ma alustan äh, äh, uuesti otsast peale ja räägin aeglasemalt, et Austria, Austria kolleegid ka aru saaks. esiteks, et me äh, vabastame kõik käibemaksust, teiseks, et me kehtestame käibemaksu kõigile transpordiliikidele või kolmandaks, et äh, me teeme, kasutame äh, üldiseid vabastamisreegleid, et need oleksid kehtiksid kõigile transpordiliikidele üle Euroopa. minu seis-, arvamus, mille ma esitasin teile inglise keeles, sellepärast et nii lühikese aja jooksul ei olnud võimalik eh, tõlget tagada ja ma arvan, et see on mõistlik lahendus selleks, et kolleegid saaksid sellega siiski tegeleda. ma viitan eh, oma arvamuses sellele, et olukord siseturul eh, killustumise tõttu on halb, et meil on keerukas, äh, väga keerukas süsteem äh, transpordisektoris äh, reisitranspordi osas ja ma viitan ka sellele, et mis puudutab CO2 heitme, heite vähendamist aastani kaks tuhat viiskümmend, on meil ka väga suur vastutus ja et seda tuleb samuti arvesse võtta, kuna killustunud ja mm, transpordiliigiti erinev käibemaksusüsteem ei taga seda, et kasutatakse ökoloogiliselt kõige mõistla-, mõistlikumat transpordiliiki, vaid pigem kasutatakse seda, mida kõige vähem maksustatakse. mina toetan seda, et oleks võimalik kasutada alandatud käibemaksumäära kuni nullmäärani, eh, nagu see mõningates liikmesriikides juba on ja mis puudutab maksustamispõhimõtet, siis eh, tuleks eh, maksustamisel võtta aluseks Äh, äh, lähtekoht, et meil ei oleks selliseid keerukaid äh, kompenseerimissüsteeme liikmesriikide vahel, vaid võttes arvesse väga eripalgelisi reisimisvõimalusi, siis mm, tagaks see õiglase maksujaotuse liikmesriikiti. ma arvan, et see on kõige mm, õiglasem mudel, komisjon erinevas kontekstis on samuti teinud ettepaneku kasutada sellist maksustamise aluse põhimõtet, ja ma arvan, et äh, ka käibemaksu puhul oleks äh, see mõistlik, äh, kui me sellise korra kehtestaks. see ongi siis väga lühidalt see minu arvamuse sisu, mis puudutab ajakava, siis me peame võtma arvesse juhtiva komisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni ajakava, üheksateistkümnendal septembril toimub seal juba hääletus, nii et meil ei ole väga palju aega. ma loodan, et ma olen teile esitanud ettepaneku, mille alusel meil õnnestub sellest äh, tihedast ajakavast kinni pidada, aitäh! ma tänan, Markus, tõesti, ma tunnustan seda, et sa selle kiiresti ära lased tõlkida, sest meil on tõesti väga tihe ajakava majandus- ja rahandusküsimustega oleme hõivatud ja tähtis on, et kõik keeleversioonid tõesti kätte saavad, saada vastavaks saavad kahekümne teiseks juuliks, aga muudatusettepanekud kahekümne kolmandaks augustiks esitada, ma saan aru, et see kõik on väga kiire ja suvi tuleb vahele, aga nagu raportöör ütles, Econi tõttu mm, on see vajalik. ja siis juba hääletamised septembris, aga Markus, aitäh sulle selle eest, et vähemasti meil saab toimuda see esimene arutelu siin. härra Elka Trui sotsiaaldemokraatide nimel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 ja on selge, et me soovime liikuda ühtse integreeritud transpordituru suunas. ja me peaksime liikuma ka sellise käibemaksusüsteemi poole, mis äh, lähtub samadest põhimõtetest kõikidest. väga palju on võimalik ka lihtsustada. Äh, ja ka selliseid ettepanekuid on tehtud ja see on ka hädavajalik, et me teaksime täpselt, kus käibemaksu kohaldatakse ja see peaks olema siis lähtepunktis ja see oleks loogiline lähenemine ja äh, sellel on ka teisi põhjuseid, mis on olulised, see aitab vältida pettusi, mis on olnud suureks probleemiks äh, ja seda on esile tõstetud ka rohelises raamatus ja ma toetan raportööri, kes väidab, et teatud juhtudel on vaja mm, käibemaksumäärasid alandada või kehtestada nullmaksumäär, e, eriti ühiskondliku transpordi puhul ja seda ka sotsiaalsetel, nii et keskkonnapõhjustel. ja e, minu fraktsioon ja ka mina olen seisukohal, et raportööri pealt visandatud tegevusjoon on õige ja ma ei arva, et meie vahel ja raportööri vahel peaks tekkima suuremaid erimeelsusi. proua Bilbao, tänan esimene, proua Maisner on selle raporti raportöör, nagu te teate. tal on terviseprobleeme ja ei saanud tänasel koosolekul osaleda ja seetõttu ma esinen tema nimel ja tahan öelda, et see raport pakub meile suurt huvi ja seda seoses ka raportööri seisukohtadega ja ka seoses sellega, et erinevates riikides on erinevad skeemid kasutusel. mõningates liikmesriikides kohaldatakse käibemaksu lennutranspordis, teisel meretranspordil äh, seega neid erinevusi on nii palju, et me peaksime tõesti huvi tundma selle vastu, kuidas seda kuidagi korrastada. meile tundub, et on vaja ühtlustada äh, niiviisi, et see hõlmaks kõiki transpordiliike nii see raport kui ka roheline raamat on oluline selles mõttes, et me peaksime tagama äh, veoteenuste eest õiglase hinna. ja probleem on selles, kuidas arvutada käibemaksu äh, et see oleks tõhus ja õiglane. ühed ütlevad, me peaksime mõtlema põhimõtetele, teised lõppmaksumusele, ühed räägivad sellest, et me peaksime mõtlema piiriülestele vedudele. ja arutluse käigus on tõstetatud ka küsimus, kas meil on vaja erinevaid käibemaksumäärasid. ma arvan, et see saab olema väga huvitav raport, mida arutada parlamendis, aitab meil edendada seda teemat ja ühtlustada meie ettepanekuid selles osas, kuidas tulevikus kasutada käibemaksu, et samas soodustada ka konkurentsi Euroopa Liidus. ja me peaksime tegutsema mõistlikult ja õiglaselt. järgmisena proua Foster. suur tänu, esimees. ja ma tänan Hanna Ferberit selle raporti koostamise eest tegemist on väga keerulise teemaga ja mina pole käibemaksu asjatundja, aga üldiselt ka mitte maksustamise ekspert. kuid selge on see, et äh, majanduskomisjonis käivad äh, laiad arutelud selle üle, kuidas paremini edasi minna selle teemaga. ja me peame mõtlema ka sellele, mida omalt poolt toetada, sest meie ei soovi, et äriühingutele äh, langeks äh, täiendav äh, käibemaksukoormus ja me peame tagama selle, et nii bürokraatia kui ka kulud väheneksid nii äriühingutele kui ka maksuasutustele ja on vaja tõhustada koostööd liikmesriikide maksuametite vahel. ja äh, igasuguste erandite puhul peab mõtlema ka sellele, et vältida killustatust. ja on selge, et need on head põhjused Äh, selle küsimuse üle arutlemiseks. küsimus on selles, kuidas edasi minna. mis puudutab meie seisukohta, siis see on selge ja meie leiame, et see on liikmesriikide otsustada ja mitte Euroopa Liidu otsustada. Äh, ka teistel liikmesriikidel on oma seisukohti selles küsimuses. kui me räägime aga transpordist siis me teame, et eksisteerivad erinevad eeskirjad ja määrused äh, transpordikorralduse kohta ja selle kohta ka, kuidas turg toimub äh,. kui me räägime nüüd ettepanekutest, siis punktis viis ta toetab madalamat või nullmäära ühiskondliku transpordile, mis on äh, avalikkuse huvis. me vajame üksikasjalikku selgitust selle kohta, mis on see public transport, ühiskondlik transport, kas see on bussiveod või mis iganes seda oleks vaja nagu täpsustada. ja ka minu jaoks on veel teatud küsitavusi, kui siin on mainitud äh, country of origin ja selle muutmine äh, on keeruline, sest see eeldab ka põhjalikku muutust äh, käibemaksu maksustamisele, kohaldamisel, kuid me peaksime mõtlema, kuidas seda korraldada. seega ausalt öeldes me soovime selgitusi ja täpsustusi mõningates härra Feberi poolt tõstatatud küsimustes. nii palju siis hetkel nagu ma ütlesin, tegemist on äh, väga keerulise ja põhjaliku aruteluga, mis toimub majanduskomisjonis, kuid nendes äh, minu poolt esile tõstetud küsimustes sooviksin ma täpsustuse ja selgituse raportöörilt, kuid samuti meie fraktsiooni poolt tahaksin tänada raportööri. tänan järgmisena Hraber. raportöör jah, ma tänan äh, raportööri äh, selle arvamuse eest, aga kõigepealt me peame ütlema, et äh, see on ebaõiglane, ebasotsiaalne, ebaökoloogiline, see, mis praegu Euroopa Liidus käibemaksuga toimub. teravamaks minnes võib öelda, et need transpordiliigid, mis kõige rohkem CO2 heidet põhjustab nagu näiteks õhutransport on käibemaksust vabastatud, kõik teised peavad maksma ja ka seal on erinevusi ma tahan nüüd öelda, et meil on kakskümmend seitse liikmesriiki, kahekümne viiel on äh, raudtee ja kahekümne äh, neist kakskümmend, äh, kahekümnes ei maksustata käibemaksuga pileteid, kahes Äh, riigis äh, on väike käibemaksumäär, Kreekas kolmteist protsenti ja Saksamaal üheksateist protsenti. Äh, Saksamaalt rongiga sõitmine kestab mitu korda kauem ja maksustatakse ka üheksateist protsendiga neid pileteid, aga kui ma lendan, siis kestab see vähem ja ka seda raha riik millegipärast ei vaja nii et äh, kui me siis äh, nüüd äh, neid, kes CO2 heitmeid põhjustavad ka käibemaksu osas soodsamalt kohtleme, siis on see ebaõiglane. muidugi on see, miks peaks need inimesed, kes peavad iga senti lugema, et äh, miks need, kes iga senti peavad lugema, toetava, peaksid mind to, öö, äh, äh, toetama seetõttu, et mina lendan palju, et me peame tegelema harmoneerimisega, see ei ole mitte liikmesriigide asi, vaid Euroopa tasandil tuleb see asi ära lahendada ning veel üks asi ma ei oleks üldse seda arvanudki, et kui lennufirma ostab lennuki, siis nad ei maksa üldse käibemaksu. kui raudteefirma ostab endale ükskõik millise eh, raudteerongi, siis nad maksavad käibemaksu, see on ju täiesti absurdne. et eh, kas siis keegi ei maksa või maksavad kõik. ja seetõttu see teine lõik, eh, siin on kirjeldatud seda ebaõiglust. me oleme väga tihti kirjeldanud seda ebaõiglust, aga me peaksime olema piisavalt julged, et nõudmisi esitada, et kas maksavad kõik või ei maksa keegi Äh, äh, ja mingit probleemi ei ole sakslastel sellega et, et üheksateist protsenti käibemaksu äh, nõutakse. Maks-, nõutakse seal, kus, kus pilet ostetakse, et see, kuidas äh, lennufirmad äh, omavahel äh, arveldavad, see on nende asi. Berliinis, Brandenburgis on meil ettevõtte, transpordiettevõtete liit, kes ka võib teha, tegeleda selle finantsarveldusega. see ei ole üldse mingi probleem, aga me peaksime ütlema, et me nõuame seda, et kas maksavad kõik või ei maksa keegi, et üle-euroopaliselt kehtiks üks käibemaksumäär ja tegelikult peaksime vähem maksustama ja soodustama neid Mm, neid äh, äh, transpordiliike, mis on äh, sõbra, loodussõbralikumad. härra Liberatski, palun. aitäh. ma olen väga rahul äh, selle raportiga, mille e-, esitas meie raportöör. ma tänan teda sõnavõtu eest ja ma tahaksin käsitleda kolme teemat käibemaks on tihti äh, ettekääne, kuidas äh, maksuprotsenti tõsta. Poolas soovisime me käibemaksu kehtestada sadamateenustele ja teha seda tagasiulatuvalt. ja nüüd on mõningad algatused, mis ei ole head. tuleb luua ühtne turg transporditeenuste vallas härra Ferber rääkis ka erinevatest maksumääradest. kas see tähendab seda, et alati on vaja kehtestada nullmaksumäär või tuleb tegeleda käibemaksust vabastamisega, see ei ole sama asi. <laughs> mis puudutab avalikke teenuseid, siis tegemist on olulise teemaga, aga seda tuleks veelgi täpsustada kas äh, käibemaksu kaudu me võiksime kehtestada, luua võrdsed tingimused erinevatele transpordiliikidele, kas see on tõesti võimalik? Te kasutate äh, ökoloogilisuse argumenti oma raportis, see on oluline argument, aga meil on ka teisi olulisi argumente ja me peame andma ka teistele transpordiliikidele võimaluse <laughs> raudteetranspordile või siis äh, siselaevandusele. ma tahaks veel raportööriga tööd teha selle teemaga ja ma olen väga rahul, et me seda teemat käsitleme. suur tänu, järgmisena härra Riki teen väga lühidalt, härra president, härra esimees, ma tänan Markus Ferberit äh, tema raporti eest, ta käsitleb väga huvitavat teemat ja kolm väikest märkust minu poolt. esimene märkus, et nagu ka enamik äh, minu kolleege, soovin ma üle-euroopalist käibemaksumäära äh, harmoneerimist, et me oleks võimelised äh, Äh, kehtestama li-, kõigile liikmesriikidele, kõigile transpordiliikidele harmoneeritud määra, nagu härra Liberatski ja härra Kraamer ka rääkisid, siis äh, ma sooviksin samuti käs-, kasutada käibemaksu mm, äh, selleks, et tasakaalustada erinevaid transpordiliike me ei tohi unustada, et äh, reeglina on äh, avalik, äh, on ühistransport su-, subventsioneeritud. et tavaliselt ei suuda see ise oma kulusid taga, tasa teenida ning kolmas asi on äh, Äh, käibemaksu kasutamine, me räägime siin käibemaksumäärast ja sellest, et kuidas me saaksime seda kasutada äh, vahendina selleks, et äh, tagada harmoneerimist, aga mm, siis nagu te teate praegustest eelarve aruteludest, mm, mis puudutavad siis mitmeaastast finantsraamistikku, siis Euroopa Liidul on probleeme oma vahenditega ja on tehtud ettepanek, et ük-, protsent või kaks protsenti käibemaksust võiks minna Euroopa Liidu omavahendiks, omavahendite hulka. ja võiks küsida, et kas äh, me ei võiks äh, kasutada osa laekuvast käibemaksust äh, inf-, infrastruktuuri investeeringuteks, et et kui lennu äh, et kas, kas ei oleks huvitav teha ettepanek ja öelda, et et üks protsent käibemaksust võiks näiteks minna käib-, investeeringuteks infrastruktuuri, ma arvan, et see oleks väga kasulik. ja selle asemel, et kasutada sellist ta-, käibemaksuvahendite suunamist äh, eelarvesse, võib-olla oleks äh, mõttekam selline äh, käibemaksu kogumine ja käibemaksu hilisem kasutamine siis äh, transpordi liigiti eraldi? nii et komisjoni nimel härra Raponi. aitäh, härra esimees. komisjon esitas äh, rohelise raamatu selleks, et algatada arutelu ja ma arvan, et käibemaksu mm, teema, mis seondub äh, tran-, erinevate transpordiliikide kasutamisega, on väga huvitav ja mis puudutab raportit ja raportööri analüüsi, siis see on väga õige analüüs, see järeldus, et praegune äh, olukord on väga heterogeenne äh, käibemaksuga maksustamise osas ja erin-, erinevates transpordiliikides, et erinevusi on e-, riigiti ja et see on tekitanud erinevaid konkurentsimoonutusi ja et ähm, seetõttu on siseturg killustunud, seda on siin ennegi öeldud ja seetõttu komisjon sooviks ähm, selget vastust äh, ettevõtjatelt, parlamendilt, et äh, mida me peame edasi tegema. selge on aga see, et äh, me ei saa jätkata praeguse olukorraga, et aastaid on kestnud selline olukord ja me ei saa enam Äh, lasta seal edasi kesta, seda kõikvõimalikel avalikust huvist, äh, sotsiaalsetest äh, ja keskkonnapõhjustest lähtuvalt, seetõttu me sooviks selget ähm, seisukohta, et kuidas me peame tulevikus erinevaid transpordiliike maksustama ja komisjon avalikkusega konsulteerimise raamis ja pärast selle avalikkusega konsulteerimist tuleb kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal välja direktiivi ettepanekuga aitäh ja härra Ferber, palun. aitäh, härra esimees ja aitäh kõigile kolleegidele, kes arutelus osalesid. Te kõik väljendasite seda, et tegemist ei ole triviaalse probleemiga. ja et käibemaksu teema on väga keeruline, ma ei tahtnud kõiki asju kohe mainidagi ja härra Kraamer, see asjaolu, et ettevõte ei maksa käibemaksu, ei ole automaatne, automaatselt äh, Äh, mingi eelis. ma tahtsin just selgitada, miks see nii on, aga te ei kuula mind enam. ja see ei ole eelis äh, sellepärast, et äh, nad ei saa seetõttu maha arvata sisendkäibemaksu. ja meil oli samasugune arutelu, kui tegemist oli postiteenuste maksustamisega, see teema on endiselt nõukogus äh, ka seal on tegemist ähm, küsimusega, et kas investeeringute puhul on võimalik käibemaksu maha arvata, aga see on võimalik ainult siis, kui äh, ollakse käibemaksukohustuslane. kui ei olda käibemaksukohustuslane, siis ei ole võimalik ka käi-, siis on käibemaksu maha arvata. nii et äh, palun võtke arvesse, tegemist on ühendatud anumatega, aga see ei äh, lahenda tarbijate probleemi, et tarbijad peavad Äh, käibemaksu maksma, aga ettevõtete jaoks on see äh, ebaoluline, sellepärast et tegemist on selle ühendatud anumatussüsteemiga. minu ettepanek on, et käibemaksuga maksustataks kõike. ja kolleeg Liberatski ka mainis seda, et äh, erinevus on selles, kas tegemist on nullkäibemaksumääraga või ei ole üldse käibemaksukohustust. mina teen ettepaneku, et käibemaksu et kõik oleks käibemaksukohustuslased, aga et võib kasutada arv-, mm, äh, soodusmäära või siis äh, nullmäära. mina teen ettepaneku, et äh, me edendaks avalikku transporti ja kolleeg Foster, ma olen nõus teiega arutama, ma ei tea, kas on mõtet siin kui tegemist on käibemaksu puudutava rohelise raamatuga, et kas selle arutelu raames on mõtet rääkida ühistranspordist, aga me võiksime siin, meil on ju väga erinevaid reegleid, äh, mida me võime kasutada, kui me tegeleme avalikult ühistranspordi defineeri-, definitsiooni koostamisega, aga me teame, et see eri, eristamine ei ole eriti lihtne küsimus on selles, et käibemaksu puhul üldiselt, mitte üksnes transpordi teks-, kontekstis, tekib küsimus, et kus tekib see maksukohustus. ja juba üheksakümnendatel aastatel Euroopa Komisjon, tollane volinik Monti viiskas, viitas sellele, et kunagi tahab ta jõuda selleni, et hakataks koh-, kohaldama päritoluriigi põhimõtet. nii et oluline oleks siis see põhimõte, et käibemaksu makstakse ähm, müügikohas, sest probleem tuleneb ju sellest, et äh, me ei käsi-, meil ei, me ei kasuta mitte päritoluriigi põhimõtet, vaid sihtriigi põhimõtet, see tekitab meile väga palju probleeme ja tekitab äh, transpordisektoris väga keerukaid äh, süsteeme ja minu ettepanek oleks kasutada päritoluriigi põhimõtet ja see pea-, äh, sellest peaks saama üldine reegel ja see vähendaks äh, tunduvalt võimalusi pettusi toime panna. ja teine asi, mis on oluline sellega seoses, mida ma ka äh, puudutan, et kui te vaatate finantstehingute maksuettepanekuid, see seoses, äh, mis on e-, esitatud komisjoni poolt seoses finantsperspektiivi aruteluga äh,, siis äh, ideeks ei ole võtta maksustamise puhul aluseks äh, börsi asukoht, vaid see koht, äh, kus on maksukohustuslane see isik, kes finantstehingu osapooleks on et see on samuti päritoluriigi põhimõte, nii et üldiselt läheb komis-, lähevad komisjoni mõtted selles suunas ja meie peaks ka seda mõtet toetama, kolleeg Elka Traui ka Äh, rääkis sellest. ma arvan, et see on väga oluline asjaolu ja minu ettepanek on, et kuna ma arvan põhimõtteliselt, et tegemist on käibemaksu kontekstis üldiselt mõtteka asjaga, et äh, me äh, lähtuks päritoluriigi põhimõttest ja mul oleks hea meel, kui komisjon mind toetaks, see lihtsalt muudab süsteemi lihtsamaks, ja suurendab süsteemi äh, pettust, pettusekindlust. loomulikult äh, on see äh, maksutulu teatavate mm, kasutamisvõimalustega sidumise küsimus väga keeruline. et tegemist ei ole siin teatavate äh, Äh, kasutamis, infrastruktuuri kasutustasudega, millest me rääkisime, kui tegemist oli Eurovinjetiga. kolleeg Elka Traui teab, millest ma räägin. aga käibemaksu puhul on tegemist üldise äh, üldise maksuga ja selle puhul nende maksutulude sidumine mingite teatavate eesmärkidega, siis minu jaoks oleks see raske. Mm, me peame võib-olla veel sellest rääkima, kui keegi tuleb veel selliste ettepanekutega välja, sest ähm, lõpptulemusena oleks meil avaliku sektori eelarvet, kus kogu raha oleks äh, ette nähtud mingiteks äh, mm, eesmärkideks ja ma arvan, et see ei ole põhimõtteliselt väga mõttekas, aga tegemist on sellise põhimõttelise küsimusega, mina tahtsin siin kirjeldada ainult oma seisukohta praegu, ma tahaks äh, kõiki osalejaid tänada, mul on väga hea meel, et tehtud on et te teete muudatusettepanekuid ja me vahetult pärast suvepuhkust tuleme tagasi, teeme selle teema juurde, et me saaks õigeaegselt oma arvamuse edastada, aitäh! suur tänu, härra Feber, ma veel kord kordan üle äh, arvamuse tõlked kõikides keeltes edastatakse alates kahekümne teisest juulist interneti teel muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne kolmas august <clears throat> kaksteist kell kaksteist ja hääletame transpordikomisjonis kaheksandal septembril. <clears throat> ja teile teadmiseks, majanduskomisjon on juhtivkomisjon, hääletab seda üheksateistkümnendal septembril. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt on arvamuste vahetus <clears throat> Euroopa tsiviillennunduse konverentsi esindajaga ja ma tervitan äh, EKAK-i esindajat härra Patrick Gannelit, kes on asepresident ja härra Frank de Ringsi äh, ega kes vastutab äh, julgestusküsimuste eest ja on Belgia tsiviillennundusameti peadirektor proua äh, Patricia Verdi, kas ta on kohal, on ikkagi äh, täitevsekretär ja vastutab samuti julgeolekuprogrammide eest. meie tänase kohtumise taustaks on see, kolleegid, teil ilmselt meenub et meie komisjon otsustas kutsuda EKAK-i esindajad tutvustamaks oma tegevust, eriti lennujulgestuse ja vastava tehnika ja tehnoloogia vallas ja konkreetsemalt vedelike äh, skännerite ja turvaskännerite kasutamise kohta äh, sest äh, me meenutasime parlamendis, mis toimus aprilli lõpus, milline farss oli Äh, kui järk-järgult otsustati äh, loobuda äh, vedelike skaneerimisest transiitriisidel ja me oleme mured selle pärast, et see farss võib juhtuda aastal kaks tuhat kolmteist, kui peaks lõppema vedelike veokeeld. ja seetõttu me arvasime, et on kasulik kutsuda EKAK-i esindajaid siia selgitamaks, mida nad teevad selles vallas ja ma tahan öelda ka meie eh, EKAK-i kolleegidele, et me oleme täiesti frustreerunud, eh, kuna eh, meie liikmed on saanud erinevatelt inimestelt erineval ajal, erineval teemal erinevaid sõnumeid. ja üks asi tuli selgelt esile, mitte keegi ei ole meile andnud sellist sõnumit, mida oleks võimalik ühe mütsi alla panna. Äh, seadmetootjad väidavad, et äh, vastavad seadmed on valmis. on riike, eriti Prantsusmaa, kes on väitnud, et seadmed ei ole valmis siis ja neile järgnesid ka teised riigid, kes väiksid, et äh, seadmed ei ole valmis, aga oli ka teisi riike, kes olid valmis neid seadmeid vastu võtma ja parlamendi liikmed olid tõeliselt frustreerunud, aru saamata, kes meile tegelikult tõtt räägib. ja sellest tekkis mõte äh, vahetada arvamusi äh, EKAK-iga ja ma tervitan teid täna hommikul, ma ei tea, kes äh, alustab teist, kuid kõigile peaks olema välja jagatud ka teie esitluse materjal ja see kuvatakse ka ekraanile, kes siis alustab Euh, <clears throat> je vais commencer. Je, je suis euh, Patrick. ma alustan. mina olen äh, ICAC äh, asepresident Patrick Gandhi ja ma tahan teid kõigepealt äh, tänada, härra esimees, et te andsite äh, ICAC-le võimaluse äh, oma seisukohti täna tutvustada ja teha koostööd Euroopa Parlamendiga. ma tahan äh, edastada teile meie presidendi mm, äh, vabandused, äh, sellepärast et ta oleks ka soovinud tulla täna siia, aga ta on praegu Singapuris ja ta ei saanud tulla. meie jaoks on tänane kohtumine väga oluline, ma tulin koos Frank Duranxiga, kes on Belgia harust ja kes äh, siis äh, teeb meie esitluse. me tutvustame teile ECAC äh, tööd ja keskendume eelkõige tehnoloogilisele küljele. ma loodan, et tegemist on konstruktiivse dialoogi algusega, sest nagu te alguses ütlesite, on olnud palju vääritimõistmisi meie esitlus äh, algab äh, sellega, et me räägime lühidalt oma organisatsioonist, Euroopa tsiviillennunduse konverentsist ja me räägime, mida me teeme ohutuse vallas, eriti mis puudutab vedelikke, aga ka kehaskännereid ja me teeme lõpuks ka mõningaid järeldusi. järgmine slaid fondée en 1955 euh, organisatsioon asutati viiekümne viiendal aastal, tegemist on ühe piirkondliku organisatsiooniga, euh, mis äh, äh, on äh, siis loodud ICAO ja Euroopa Nõukogu giidi all. me soovime harmoneerida teatavaid lennunduses kehtivaid reegleid Äh, oma neljakümne nelja liikmesriigi jaoks. meie prior-, äh, peamised prioriteedid on lennundusohutus, äh, ohutus ja see, et reisijate elu oleks lihtsam ja kolmas prioriteet on keskkonnakaitse mis puudutab siis lennundusohutust, siis ECAC suunised äh, ootuse vallas on paika pandud ühes äh, dokumendis, dok-, äh, kolmkümmend, ja see loodi juba aastaid tagasi, tegemist oli e, e, esimese sellise dokumendiga ja ma arvan, et võib öelda, et algne Euroopa Liidu, ähm, äh, et algsed Euroopa Liidu õigusaktid selles vallas baseer-, äh, baseerusid meie dokumendil, selles dokumendis on paika pandud äh, täpselt väga erinevad teemad ja nüüd on see loomulikult kooskõlas Euroopa Liidu vastavate õigusaktidega, seda kasutavad kõik liikmesriigid, selles on ka äh, sellel dokumendil on ka lisad, kus on väga paik-, paika pandud suunised lennuohutuse tagamiseks. ning on olemas ka praktiline käsiraam, praktiline abi, mida osutatakse liikmesriikidele tehakse ECAC lennuohutuse auditeid, antakse abi ametnike koolitamiseks ja sise, siseste töödokumentide väljatöötamiseks. ning meil on ka ühine ohutusmaterjalide hindamise protsess. kõik liikmesriigid kasutavad ECAC vastavaid materjale, nii et see, need mängivad väärmiselt olulist rolli nendes neljakümne neljas liikmesriigis me oleme organiseerunud äh, võrgustikes, äh, kõigepealt lennundusdirektorid äh, erinevates liikmesriikides, me oleme kõik oma riigi lennu, lennunduse eest, lennuohutuse eest vastutavad, nii et meie peamised ülesanded siis ongi seotud lennuohutuse tagamisega. meie eksperdid osalevad rakkerühmas, ECAC rakkerühmas ja ICAO rakkerühmas, mis äh, tegeleb tehniliste äh, normide väljatöötamisega. ja meie töö rajaneb äh, konsultatsioonidele erinevate lennuväljadega, lennufirmadega, seadmete tootjatega ja kõigi muude huvitatud isikutega. me arvestame väga ka Euroopa Komisjoniga, kes on meie kohtumistel alati esindatud ja me kuulame väga eh, tähelepanelikult eh, komisjoni arvamust ja loomulikult ka ICAO eh, on oluline partner, Araabia tsiviillennunduse konverents on oluline partner ja meil on kahepoolsed suhted ka teiste riikidega, nagu näiteks Singapuriga, kus praegu on meie president, või Araabia Ühendemiraatidega ning seetõttu on meil üsna globaalne äh, ülevaade eh, lennundusohutuspoliitikast erinevates maailma riikides ja nüüd ma annan eh, sõna oma abile Frank Teranksile, kes räägib siis eh, meie konverentsi tehnilisest ja praktilisest poolest. Patrick Gandhi. suur tänu, Patrick. ma jätkan meie tööprogrammi tutvustuse, tutvustamisega Äh, äh, ikkagi tööprogramm koostatakse, äh, kiidetakse heaks ning viiakse ellu kolmeaastaste tsüklitena. ma olen lennuohutuse teemal esile tõstnud mõningad põhielemendid meie tööprogrammist. meie tööprogrammi olulise osa moodustab avalike ohutusmeetmete äh, rakendamise toetamist meie liikmesriikides, sealhulgas ka äh, funktsioneerimist ja koolitust. Äh, teiseks kooskõla Euroopa Liidu nõuetega, mis tähendab seda, ega osaleb aktiivselt auditeerimisel EKAK-i liikmesriikides, USA ja Araabia Emiraatidega. EKAK on olnud väga aktiivne igasuguste abiprogrammide elluviimisel nii äh, mitmepoolsete programmide põhjal kui ka riigipõhiste programmide põhjal, äh, mis <clears throat> toetab äh, reguleerijat ja kolmandaks ikka lähtub lennundusohutusele niimoodi ohu ja riskipõhisest hindamisest Äh, arvestama uusi ohtusid ja vastumeetmeid, näiteks küberohtusid äh, ja prognoosimise võimalust äh, ohtude ennetamiseks. me lähtume ka riskipõhistest ohutusmeetmetest, haavatavuse hindamisest, mida me korraldame koos siseriiklike ametitega ja küberkuritegevuse vastavuse võitlustega. täiendavad meie tööprogrammist konkreetselt, kui me räägime ohutusseadmetest, siis me oleme välja töötanud tehnilised kirjeldused ja ühise äh, katsemetoodika, äh, mida viiakse ellu meie vastava ähm, katuseprogrammi raames ja äh, ühise <clears throat> hindamisprotsessi raames CEP lühend inglise keeles me teeme koostööd ka teiste piirkondadega, ka seda rõhutatakse meie tööprogrammis. IKAK toetab piirkondlikke algatusi, nagu näiteks piirkondlikke töötubasid vastavatel huvipakkuvatel teemadel. samuti äh, suutlikkuse tõstmise meetmeid äh, koos teiste partnerriikide ja piirkondadega. vahetame informatsiooni ja parimaid tavasid näiteks kvaliteedikontrolli teemal. ja seetõttu koostöö riikide vahel on kriitilise tähtsusega kui me räägime tehnilistest kirjeldustest, siis meie vastav rakkerühm on rahvusvaheliselt tunnustatud foorum, kuhu kuuluvad äh, liikmesriikide eksperdid äh, lennundusohutuse vallas. Euroopa Komisjon sõltub ka meie rakkerühma äh, panustest äh, vastavate Euroopa Liidu eeskirjade koostamisel. Äh, me äh, töötame välja ohtude loetelu, tehnilisi kirjeldusi ja ühiseid testimismetoodikaid, mida kasutatakse erinevates äh, testimiskeskustes selleks, et välja selgitada, kas normid vastavad Euroopa Liidu standarditele või mitte. Äh, me sellega kirjeldame, kui suures koguses näiteks lõhkeaineid peavad meie seadmed olema suutelised avastama ja see ei ole sugugi lihtne, kui me arvestame, et kolmkümmend neli riiki on meil ja igal riigil on oma siseriiklik nimekiri. ja äh, võib-olla keskenduvad äh, rohkem ühele valdkonnale ja mitte niivõrd siseriiklikele kaalutlustele. ja siiski meil on õnnestunud saavutada konsensus liikmesriikide vahel me leiame, et konsultatsioonid äh, vastava tegevusvaldkonna esindajatega on olulised ja me oleme kehtestanud erinevaid äh, konsultatsioonimehhanisme selle nimel, näiteks teabevahetuskohtumised seadmete valmistajatega, äh, kus me tutvustame ühist hindamisprotsessi, kõik tootjad ähm, teevad ettekandeid meie rakkerühmas tuleviku arengute kohta. me oleme andnud ka Euroopa Komisjonile vaatajastaatuse ja mitte ikkagi kuuluvatele riikidele, näiteks Iisrael ja Austraalia, et ka nemad saaksid kasu sellest oskusteabest tehnilistes küsimustes selleks, et soodustada tehniliste standardite rahvusvahelist väljatöötamist. rääkides nüüd ühisest hindamisprotsessist siis äh, turvaseadmete äh, hindamisprotsess, nagu ma seda mainisin, lähtub neljakümne kolme meie liikmesriigi vahel sõlmitud kokkuleppest infovahetuse kohta ja äh, seadmete testimise režiimis osalemisest. selleks on välja töötatud ka käsiraamat iga kaasatud üksuse roll on määratletud ja on välja töötatud ühised testimeetodid vedelike, lõhkeainete ja turvaskännerite jaoks testid toimuvad iga-aastaselt vastavalt osalevates katsekeskustes, mis on kindlaks määratud riiklike ametiasutuste pool ja uusim lahendus on see, et turvaskännerid hakatakse testima käesoleval aastal vastavad aruanded edastatakse liikmesriikidele, äh, tagamaks seda, et liikmesriikidel on vajalik info selleks, et äh, <clears throat> anda kasutusluba seadmetele. üks meie põhimõtteid on läbipaistvus, siis seadmed, mis vastavad ikkagi tulemusnormidele, avaldatakse ka meie kodulehel ja äh, vastavad tulemused on mainitud meie kodulehel Äh, see on unikaalne lähenemine Euroopas, äh, see ühine äh, hindamisprotsess, see on abivahend meie liikmesriikidele nende sertifitseerimisprotsessi läbiviimisel. see põhineb paari liikmesriigi tahtel ja soovil, eh, kellel on oma suutlikkus testide läbiviimiseks. see toimib ja igasugused dubleerimise katsed ei ole soovitatavad kui selles on kokku lepitud, siis eh, tehnilised kirjeldused koostatakse, testimetoodika eh, lepitakse kokku, testid viiakse läbi ja aruanded avalikustatakse, see on lihtne protsess, kuid see on väga vajalik ja selle eduks on vaja eh, tegevust koordineerida. see võimaldab reguleerijatel ja tootjatel mõista, millised on praegu kasutusel oleva tehnika piirangud nende vähendamiseks on vaja aega ja investeeringuid nii tootjate kui ka liikmesriikide pool äh, selleks, et toetada täiendavaid äh, teadusuuringuid. kui me räägime vedelike aerosoolide ja geelide äh, skriinimisest, mm, lühendatud LAG-s, siis me räägime vajalikest teadmetest ja EKG osalemisest selle teema arendamisel. Teil kõigile meenub, et see oht äh, tuvastati aastal kaks tuhat kuus Ühendkuningriigis, <clears throat> kui terroristid kavatsesid äh, hävitada lennukeid lennu ajal, äh, viies pardale mitmeid mm, vedelikke oma kaasosaliste poole ja äh, nad mõisteti süüdi aastal kaks tuhat kümme. olemasolevad ohutusmeetmed ja kasutus olevad seadmed ei suutnud vedelaid lõhkeaineid avastada ja ei suutnud äh, teha äh, lõhkeainete ja ohutute vedelike vahel vahet. Äh, kuna tehnilised lahendused puudusid, siis äh, vahetu reaktsioon oli piirata äh, reisijate poolt pardale võetavad vedelike aerosoolide ja geelide kaasavõtmine. ja tekkisid siis ähm, kontrollinõue, screening'u nõue ja selle töötas välja EKAK-i vastav rakkerühm ja need jõudsid ka Euroopa Liidu vastava õigustiku rakkerühm töötas välja ka äh, vedelike äh, vedelate lõhkiainete avastamise meetodi, seda äh, katsetati aastal kaks tuhat üheksa. detsembris kaks tuhat üheksa EKAK-i peadirektorid nõustusid selle LEEDS testiprogrammi käivitamisega ja samuti turvaseadmete hindamise programmiga ning laboratoorsete katsete programmiga see oli teine programm. mis puudutab äh, nüüd äh, seadmete tulemuslikkust äh, katse-eesmärkidel, me kar-, siis ähm, jaotame need nelja kategooriasse. tüüp A skri-, screen ib vedelike, kuid kord peab olema avatud. tüüp B screen ib vedelikke ja kork äh, on puutumatu. tüüp C võib äh, skriinida mitu äh, pakendit korraga ja tüüp D äh, skriinib vedelikke mahuteid ka pardale võetavas pagasis. E, ühine testimismetoodika on kasutusel kõikides kolmes testikeskuses Šveitsis Fraunhoferi instituudis Saksamaal ja, ja Hollandi vastavas instituudis. <clears throat> vastavad aruanded edastatakse EKA liikmesriikide ametiasutustele. osaliselt on see teave kättesaadav ka EKAK-i kodulehel. Äh, nüüd äh, seadmete tulemuslikkuse kohta A, B ja C leedsid on ähm, testid käinud aastast kaks tuhat kümme maikuust. on toimunud kolm äh, testikampaaniat august-septembril kaks tuhat kümme ja jaanuaris-veebruaris kaks tuhat üksteist. et äh, katsetati rohkem kui kakskümmend viis erinevat süsteemi. tüüp D testid äh, on praegu käivas ja peaksid lõpule jõudma aasta lõpuks see, mis võimaldab skriinida äh, vedelikke ka äh, pardal võetavas pagasis, algab äh, käesoleva aasta lõpus. kolm A, kolm B ja seitse C LED vastasid Euroopa nõuetele. Nende Äh, loetelu peaks ja edaspidi suurenema äh, pärast seda, kui testitakse uusi seadmeid. tootjad pidevalt äh, parandavad olematute leedside tulemusi, kuid seda on vaja edasi arendada selleks, et seadmed oleksid suutelised avastama ka ohunimekirja kantud vedelikke. rakendamisküsimused selle juurde tuleb arvestada ka äh, lennujaama võimalusi, reisijate eeldusi, reguleerijate nõudeid ja rahvusvahelisi aspekte. lennujaamad äh, peavad äh, kontrollipunktides oma operatsioonidesse kaasama ka need leedsed. Nad peavad langetama otsused, millist tüüpi leedsid hakkavad kasutama, hankima ning hankima vastavad seadmed Nad peavad ümber korraldama kontrollpunktide tegevuse ja töötama välja ka äh, tegevusjuhendid äh, ja äh, välja õpetama ka vastavad ametnikud. ka reisijaid on vaja teavitada, et nad oleksid valmis selleks kontrolliks ühtsuse puudumine ja ebakindlus kontrolliprotsessi suhtes, mida kasutatakse erinevates äh, lennujaamades või erinevates sihtpuhtades, äh, kahjustaks reisijate ootusi, äh, muudaks tema lennukogemuse negatiivseks ja ettevalmistuse ebaefektiivseks ja rikuks võimalusi kasutada, võtta kaasa teatud vedelikukoguseid pardale kui me räägime lennujaamadest ja äh, kontrollpunktide äh, paigutusest, äh, siis tuleb tsentraliseerida tegevuse või detsentraliseerida iga väravasse üks kontrollpunkt. lennuettevõtja võib valida võimaluse, kas üks leeds ühe rea jaoks või mitu leedsi ja Äh, siis arvestatakse ka äh, seadme funktsioone, eriti tüüp A, B ja C. Äh, näeb ette, et vedeliku mahuteid, vedeliku pakendid tuleb eraldi kontrollida teistest pagasiühikutest. ja samuti on meil vaja ka häire protsessi metoodikat ühtsustada. mis puudutab tüüp D seadmeid mis võimaldavad, eh, mida kõik ootavad, siis eh, oodatakse, et see seade võimaldab kontrollida pardale võetavaid pagasid eh, ka tahkete lõhkeainete ja teiste keelustatud ainete osas. mis puudutab nüüd tootjate poolt, tootjad peavad keskenduma sellele, et parandada avastamise võimekust ning vähendada valehäireid olukord on veidi teistsugune A ja B süsteemide puhul, mis on ainult äh, vedelikele aerosoolidele ja keelidele mõeldud. Äh, C ja D tüüpi süsteemid peaksid omama täiendavaid funktsioone ja suutma avastada ka tahkeid lõhkeaineid. Äh, tootjad, kes soovivad oma seadmetele anda piisavat avastamissuutlikkust nii vedelike kui ka tahkete lõhkeainete avastamiseks äh, peavad tõstma nende seadmete töökindluse. tootjad peavad samuti suutma mm, äh, tootma selliseid seadmeid, mis vastavad äh, nõuetele, mis hakkavad kehtima aastal kaks tuhat kolmteist. kõik peavad tegutsema selle nimel, et oht vähendatakse, leevendatakse riiklikud ametiasutused peavad äh, heaks kiitma need seadmed enne nende kasutusele võtmist ja peavad tagama sellele, et kontrollimeetod vastab riiklikele ja Euroopa Liidu nõuetele. kui riiklikud ametiasutused on seisukohal, et äh, kontrolliseadmed ei võimalda äh, ohtu piisavalt tulemuslikult avastatud, peaks rakendama karmimaid meetmeid siseriiklikul tasemel, et kaitsta oma kodanikke. millised on meie äh, väljakutsed siis lühemaks perspektiiviks? Äh, meie eesmärk on ähm, täita Euroopa Liidu seaduste poolt seatud kahe tuhande kolmanda aasta tähtaega, mille, milliseks ajaks kõik Euroopa Liidu lennujaamad peavad olema suuteline vedelikaerosoole ja <clears throat> keele avastama Äh, ja äh, juba testitud leedside nimekiri peaks olema nii põhjalik kui võimalik. me peame äh, intensiivistama oma jõupingutusi. lennujaamad, mis on riiklike ametivõimude kontrolli all, peaksid käivitama oma rakenduskavad, mis oleksid kooskõlad nende lennujaamade tegevuskavadega ja kontrollipunktide äh, paigutusega. Nad peavad olema valmis kontrollima äh, valmisolekut ja seda, et kontrollisüsteem vastab Euroopa Liidu tasemele. rahvusvahelisel tasandil äh, välja selgitatud probleeme tuleks lahendada läbi koordineeritud jõupingutuste enne kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tähtaega. rahvusvaheline koordineerimine ülemaailmselt on hädavajalik selleks, et tagada ohutusmeetmete ühtlustamise ja selleks, et vältida erinevate ohutusmeetmete rakendamist erinevates sihtpunktides. meie järgmine teema on turvaskännerid. nüüd mm, räägime turvaskannerite rakendamisest. praegu on regulatiivselt mm, varasem periood kui vedelike skaneerimisel ning EK eh, toetab kõiki jõupingutusi selles vallas praegu. järgmisel slaidil ma meenutan teile neid samme, mis me oleme teinud, et täita nõudeid, et välja töötada nõuded tehnilisel ja regulatiivsel tasandil ning kindlaks määrata ka järgmised sammud, mis on vajalikud selleks, et edukalt need nõuded kõik ellu viia, need on meie lühiajalised väljakutsed. ja lihtsalt öeldes eh, reisijate skaneerimise eesmärgiks on, et et isik ei kannaks endaga kaasas keelatuid artikleid ja loomulikult sellisel skännimisel on terve rida piiranguid, nad sekkuvad inimeste intiimsfääri, on ka tehnilised piirangud, nimelt tuleb läbi kõndida skänneritest ja e, turvaskännerid, mis kasutavad aktiivseid või passiivseid tehnoloogiaid, võivad tuvastada igasuguseid anomaaliaid. ained ähm,, ja mittemetallilisi vahendeid samuti. aastal kaks tuhat kaheksa EKAK-i töörühm töötas välja näitajad turvaskänneritele, tehnilised näitajad ja skännerid peavad tuvastama erinevad ohtlikud kategooriad artiklitest ja samamoodi talitasime nagu varem vedelikega talitati. me koostasime sellise ohtude nimekirja ja töötasime välja testimise meetodid ning võtsime vastu peadirektorite tasandil detsembris kaks tuhat kaheksa ning liikmesriigid, kes viisid läbi katseid turvaskännerite alal, Holland ja Ühendkuningriik näiteks, andsid äh, ja jätkuvalt annavad meile informatsiooni selle kohta, millised tehnilised ja operatiivsed edusammud on toimunud ning informatsiooni vahetamine USA eh, transporditurvalisuse ametkonnaga ka tagab, et meie sertifitseerimine eh, on kooskõlas ka üleatlandiliste nõuetega. mais kaks tuhat kümme EKAK oli juba valmis oma testiprogrammi käivitama turvaskänneritele ja ootab praegu Euroopa Liidu tegevusstandardeid. Eh, me töötame käsikäes Euroopa Komisjoniga eh, ning samuti vastava Euroopa Liidu uurimiskeskusega nüüd millised on meie lühiajalised väljakutsed? kõigepealt turvaskannerite testimisprogrammi rakendamine, kui see on heakskiidu pärvinud ning koostada nimekiri äh, nõuetele vastavatest turvaskänneritest. samuti äh, meil on vaja anda suuniseid, tutvustada parimaid praktikaid lennujaama käitajate hulgas, äh, välja õpetada personali, kindlasti informeerida reisijaid me tervitame seda, et Euroopa Liidu määrused on vastu võetud. regulatiivne komitee möödunud nädal võttis ühe sellise vastu ja see on suur samm edasi. ja me julgustame ka seadmete tootjaid eh, suurendama oma jõupingutusi uurimise ja arendustegevuse vallas, et automaatselt tuvastada ohud. vaja süsteeme, mis automaatselt võimaldavad andmeid analüüsida Eh, ning näitavad käitajale kätte need valdkonnad, kus on mingeid anomaaliaid. ja lõpetuseks, enne kui me küsimuste ja vastuste juurde tuleme, tahaksin eh, veel kord rõhutada üle, eh, milles EKAK on juhendunud, kui ta tegeleb turvalisuse tugevdamisega. tähtis on, et turvalisus on tagatud efektiivselt ja vastaks reisijate ootustele. üleminek uuele turvamoodulile on vajalik ja on vaja ühendada erinevad turvameetmed ning kindlasti suurendada kontrollide võimsust ja läbilaskevõimet ning tähtis on kaasata äh, reisijad juba reguleerimise algstaadiumides ja tähtis on ka nende ootused rahuldada. ning kindlasti, kui me hakkame ohtusid tuvastama, on vaja teha riskide analüüse, äh, tugineda tehnoloogia arengutele ja ainult nii me saame arukalt edasi liikuda ja meil on vaja eh, välja töötada ja rakendada tehnoloogiaid mõistlikult, tagamaks, et avalikkus, reisijad, ühiskond mm, hindaks, eh, meie väärtused oleksid eh, meie jõupingutuste keskmes ja tähtis on, et ühiskond mõistaks meie jõupingutusi. meil on vaja kaitsta oma ühiseid väärtusi ja ohutega tegelemisel me ei tohi kaotada ühtsus, üldsuse toetust. ei ole mingit põhjust, et ei saaks arvestada meie ühiste väärtusega, kui me tehnoloogiaid välja töötame ja arendame ja uurime. me toetame sellist lähenemisviisi ja kutsume üles kaitsma reisijate õigusi ka selles plaanis. ja meil on vaja läbi viia mõjude hinnangud enne seda, kui me mingisuguseid regulatiivseid või operatiivseid muutusi ellu viime. me ei saa uusi meetmeid rakendada, kui ei ole tagatud nende jätkusuutlikkus ja tõhusus. ning kiire reguleerimine tavaliselt ei ole hea reguleerimine ja mõjude hinnangud annavad meile võimaluse võrrelda erinevaid uusi ideid ja tagada, et tõesti meie eesmärgid turvalisuse vallas on tagatud ning et ka lähtutakse tervest mõistusest. ja lõpetuseks meil on tõesti vaja oma suutlikkust ja võimekust tõust-, tõsta, äh, luua piirkondlikke partnerlussuhteid, võitlemaks ühiselt ohtude vastu. tähtis on ka mõista paremini neid kultuurilisi erinevusi, mis meie vahel on ning vaja edendada info vahendamist. me ei ole ju isoleeritud ega immuunsed teiste tegevuste suhtes, ükskõik, kas siis tegemist on regulatiivsete sammudega või ohtude tuvastamisega. lennundus on ju ülemaailmne ja regulatiivsetel sammudel on ülemaailmsed tagajärjed, mitte ainult reisijate skaneerimisel, vaid ka näiteks konteinerite turvalisuse tuvasta-, tagamisel. ja meil on vaja tagada lõppkokkuvõttes ja üldiselt turvalisus, siis EKAK, nagu öeldud, on siin väga aktiivne ning eh, tahab teha tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga. nii et ma tänan nüüd selle võimaluse eest teie ees siin täna esineda ja üksikasjalikumad tehnilised sõnavõtud võin teile välja ka pakkuda, kui teie komisjon sellest huvitatud on ja kui te tahate tehnilisi spetsifikatsioone testimise kohta saada, siis ma pakun välja, et me arutame neid asju hiljem kunagi, aga siis juba suletud koosseisus. igatahes ma olen valmis vastama teie küsimustele ja loodetavasti see on meie tulevase dialoogi algus täna siin. mu daamid ja härrad, Patrick Ardi, Patricia Reverdi ja minu enda nimel tahan kinnitada teile, et me oleme alati valmis vastama ka teie küsimustele. suur tänu selle tutvustuse ja ettekande eest. mul on siin terve rida sõnasoove laekunud ja pidagem siis kõneajast kinni, kolm minutit kõikidele meiepoolsetele sõnavõtjatele ja siis on võimalik ka ära kuulata EKAK-i vastused neile. nii et kolm minutit küsimuse esitamiseks, härra De Grandes esimesena. aitäh, härra esimees ja suur tänu EKAK-i esindajatele minu jaoks on äh, teie tänane külaskäik väga oluline. me meie külalised teavad, et eelmisel nädalal parlamendis äh, esitati äh, komisjoni ettepaneku kohta reaktsioon omaalgatusliku raporti vormis, kus me käsitleme tsiviillennunduse probleeme. me avaldasime oma arvamuse skännerite kohta ja vedellõhkeaine tuvastamissüsteemide ja pagasi ja kaubavedude kohta ja me äh, võtsime vastu arvamuse ka komitee menetluse kohta, aga me peame, aga igal juhul tuleb langetada nüüd otsuseid ja me peame võtma arvesse ka EKAK-i tehnilisi norme. mina selle raporti raportöörina võtsin teie analüüse arvesse, võtsin arvesse EKAK-i teostatavusanalüüsi, mis vedelike kohta on äh, langetatud juba otsuseid, mis puudutavad siis äh, tollimaksust vabastatud äh, tehinguid. me teame, et liikmesriigid on üht-teist ära teinud, aga ma ei tahaks sellest nüüd lähemalt rääkida, sest see ei ole nii huvitav, aga kindlasti tuleb konstateerida, et EKAK-i raportid on võimaldanud seda, et me oleme õigeaegselt saanud oma äh, meetmeid tarvitusele võtta, ma tahaks nüüd teada, et kas nüüdseks on olemas tõhus tehnoloogia? ja uue peatüki avamiseks oleks meie jaoks eriti huvitav see, et millised on tagatised, et aprillist kaks tuhat kolmteist alates on olemas lõplikud süsteemid, millega on võimalik äh, läbi valgustada käsipagas äh, selleks, et äh, leida vedelikke võimalikke lõhkeaineid selle, ilma et käsipagas, pagasit oleks vaja avada. ning kuidas on võimalik vahet teha ohututel vedelikel ja nendel vedelikel, mis võiksid põhjustada katastroofi tsiviillennunduses. Ehm, see siis, me tervitame teie Äh, poolt öeldud, et äh, tehniline progress toimub iga päev, et äh, süsteemid järjest arenevad ja täiustuvad. kas te nüüd olete võimeline meile kinnitama, et aastaks kaks tuhat kolmteist on vastavad süsteemid kindlasti olemas? see oleks tõesti me, meie jaoks äärmiselt huvitav teave. parlament ütles, et kaks tuhat kaksteist tuleb poliitiliselt veel kontrollida, kas see on teostatav ja kindlasti peab seda tegema ka EKAK. ning äh, mis puudutab skännereid, siis äh, olukord on sarnane. Äh, tsiviillennunduskonverents on valmistanud ette vastavad süsteemid, tegemist on väga erinevate süsteemidega. aga ma tahaks öelda, et parlament äh, on väljendanud oma seisukohta, et milliseid süsteeme me soovime ja milliseid mitte. meid ei huvita me ei ole huvitatud süsteemidest, mis ei ole proportsioonis äh, vastavate riskidega. küsimus on äh, selles, et kuidas oleks võimalik luua proportsionaalseid tõhusaid süsteeme, millist tehnikat kasutatakse USA-s meil on väga suuri erinevusi USA ja Euroopa tehniliste meetmete vahel. ja me ei soovi kasutada kehaskännereid. palun pidage ajast kinni, härra Hell Kadri. Uh, härra Kadri ähm,, aitäh, härra esimees, ma tahan samuti tänada teid sissejuhatuse eest äh, järeldused kõlavad väga hästi. me saame neid ainult toetada. me loomulikult kõik soovime adekvaatset ohutuse tasa, taset, me soovime eraelu eh, kaitset, me soovime mõistlikke kulusid ja teostatavust, aga tegelikkus on teistsugune. viimaste aastate kogemused on näidanud, et eh, me <laughs> jookseme eh, sündmuste sabas, et kui midagi juhtub, siis me reageerime sellele, aga me peame mõtlema sellele, et millised on meie otsuste tagajärjed, millised on möödahiilimisvõimalused, millised on kulud, mis tekivad ja minu jaoks jääb puudu üldisest ohutusstrateegiast Euroopa Liidu tasandil koostöös meie partneritega. ma ei tea, kas teie olete samuti samal arvamusel, kas te toetaksite sellist asja, kas te soovite üksnes reageerida nendele signaalidele, mis tulevad riikide ohutuse eest vastutavatelt ametnikelt või on siis tegemist sellise mõlemapoolse teavitamisega, kas teie ka teavitate äh, riikide äh, vastutavaid äh, ametnikke uutest arengutest. mul on väga hea meel, et tehnika areneb, aga sellest oli juttu ka kaks aastat tagasi. Öeldi, et kahe tuhande kümnendaks aastaks peaks asi olema nii kaugele jõudnud ja et hiljemalt kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on meil olemas seadmed, millega on võimalik tuvastada vedelõhkeaineid. ja siis äh, saavad äh, reisijad äh, jälle oma joogipudelitega turvakontrollist läbi minna. nüüd lükati see edasi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. ma loodan, et lõpptulemusena on meil siis selle, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks vastavad seadmed olemas. järgmine küsimus. milline on EKAK-i ja Euroopa Liidu vaheline suhe. meil on äh, reguleeriv komitee riiklike, kus kohtuvad riiklikud eksperdid, eelmisel nädalal võeti vastu seal äh, oma äh, vastav eelnõu parlamendil on vetoõigus, aga EKAK-is on ju nelikümmend neli liikmesriiki võib-olla on inimesi, kes osalevad nii Euroopa Liidu reguleerivas komitees kui EKOK-is, et millised äh, on äh, need sidemed, et äh, kas toimub ka teabevahetus, mm, kuidas kontrollitakse rakendamist? komisjon tegeleb kontrolliga Euroopa Liidu lennuväljadel, et, et oleks tagatud äh, eeskirjade korrakohane rakendamine, ehkki liikmesriigiti on loomulikult erinevusi. aga milline on olukord EKOK-i neljakümne neljas liikmesriigis, seal võib-olla on asi keerulisem, kas äh, on tagatud ka kohapealne kontroll või on tegemist üksnes paberil toimuva kontrolliga? proua Foster, palun. proua Foster, jah, ma tänan, tänan EKAK-i liikmeid, kes täna meid külastavad ja saime neilt väga põhjalikku informatsiooni. aga ma tahaksin alustada sellest, eh, et tõesti, me no, oleme tegelenud turvaküsimustega. pärast üheteistkümnendat septembrit olin mina raportöör turvaküsimustes, eh, raport ja meil on terve rida dokumente siin koostatud ja alati me töötasime väga tihedalt koostöös Euroopa Komisjoniga dokumente koostades, aga meie eesmärk, mis on meie eesmärk, me tahame, et eh, oleks üks turvakontroll, eh, kui liigutakse ringi Euroopa Liidus, kui lennatakse Euroopa Liidus. et kui tullakse riigist A, eh, siis peab kõigepealt seal turvakontroll läbi tegema ja siis riigis B jälle läbi tegema, mis sest, et ollakse Euroopas ja et EKAK-i riigiga on tegemist ja kui need turvakontrollid on kõik läbitud, siis lõppkokkuvõttes ollakse tõesti väsinud sellest ja nii on see asi käinud küm-, viimased kümme aastat. aga nüüd äh, meie eesmärk on järgmine ja komisjoni oma samuti, et oleks üks kontroll. nüüd liik-, vedelike juurde tulles. jah, kõik tahtsite see saja milliliitriste eh, mahutite nõue lõpeks käsipagasis eh, aga see on võimatu, kui me mõtleme nende seadmete peale, mis praegu olemas on, kui me vaatame väikeseid lennujaamu, siis ma, ma ei, ei küll ei tea, kuhu see e, tüüp A, B või C süsteem üles panna. aga ma olen selle vastu, et võtta kasutusele aastal kaks tuhat tuhat üksteist juba seadmed, kui ei olda selleks valmis. ja suurtes lennujaamades eh, tõesti hakatakse pudeleid eh, käsipagasist välja võtma ja siis neid eh, järjekorra alusel läbi valgustama. ma ütleks, et see ei ole võimalik. võib-olla kaks tuhat kolmteist on reaalsem tähtaeg. meie ka kohtusime seadmete tootjatega ja on tonnide viisi igasuguseid seadmeid ja kui te siin EKAK-i kodulehel neid reklaamite, et millised seadmed on aktsepteeritavad, siis kas ka lennujaamad eh, teavad neid võimalusi, et milliseid seadmeid nad peaksid soetama ja kasutama hakkama? see oli minu esimene küsimus. nüüd eh, kehaskannerid, jah ja teate, meil olid väga teravad arutelud iga kord, kui me selle küsimusega tegeleme. ja jälle meid siin pakutakse igasuguseid seadmeid, ületatakse uju, ujutatakse üle nende seadmetega, me oleme öelnud, mida me ei taha näha. ja me ei taha, ütlesime ka röntgeni kiiritamist ja muid halbu seadmeid, sest see on seotud tervisega. ma ei ole nõus, et lennujaamad on väga rahul sellega, et nad ei ole pidanud veel praegu neid seadmeid kaks tuhat üksteist üles panema, sest see on kulukas nende jaoks. tootjatel on see muidugi kasulik. aga tulen veel kehaskannerite juurde. mida me tahame nimelt, me tahame tõhusat süsteemi aga me ei saa siin kogu kord, kui mingi intsident toimub, kohe reageerida. võib-olla varsti peab hakkama silmi skaneerima, et olete midagi sisse võtnud, mis on ohtlik. aga tõesti peame mõtlema selle peale, kui kaugele me tahame minna. Need, kes omavad seisukohta, siin komisjonis tahavad, et kehaskännerid oleks täiendav instrument, aga samas olgu selge minu arvates, et kui on tegemist õigete seadmetega, siis eh, ei tohi jälle hakata erandit ette nägema. kehaskänneriga ongi see asi, et kõik kuuluksid selle alla. ei hakataks erandit tegema, kui ollakse vanurid või lapsed või rasedad. kui on korralikud seadmed ja ei ole, varsti lõpetan jah ja kui seadmed on õiged ja korralikud, siis peaksid kõik saama need skännerid ka läbida. ükskõik, mis vanuses isikuga on tegemist või millise tervisliku seisundiga on, kui on korralik seade, siis peab see olema ka kasutatav kõigi peal. ja siis on asjast kasu. kui see on vabatahtlik, siis mis mõte üldse on selle üle arutleda siin? ja need olid minu mõtted ja viimane küsimus millised on seotud ASAga siin? aitäh, härra esimees. ja aitäh teie eh, ettekande eest, ma teen ühe märkuse, et me näeme, kui keeruline on ohutuse mõttes objektiivseid norme paika panna, sellepärast et ohutuse tajumine sõltub riikidest, nende ohtude, neid ähvardavatest ohtudest, geopoliitilisest asendist ja nii edasi mul on kolm küsimust eh, EKOK-i esindajatele. esimene, et mm, mis on teie meelest lubatav vigade määr eh, vedelike skännerite puhul, eh, kas C või D tüüpi skännerite puhul? ja kui on olnud äh, vigu, et kui tegemist on vale positiivse äh, juhuga, et millised on siis menetlused, et äh, kas siis ähm, see piirkond evakueeritakse, et millised on need menetlused, mis siis algatakse? ma kujutan ette, et kui on mõned protse-, protsendid äh, vale positiivseid vastuseid ja alati neid äh, reageeritakse väga tugevalt, et siis oleks probleeme. ja teine küsimus puudutab äh, Äh, erinevaid ohutusskännereid, mis kasutavad äh, spektromagneetilist äh, tuvastamist. me oleme siin nüüd rääkinud sellest juba. ja et kas EKAK on normid kehtestanud skänneritele äh, ja kas meil on mingisugused ajalised piirangud, et millal need testid lõpevad? Äh, proua Jaala Sender, palun. aitäh, härra esimees, ka mina tahaks äh, tänada EKAK-i esindajaid ja esitada mõned küsimused. kas te palun selgitaksite meile täpsemalt, et äh, kes äh, osaleb standardite väljatöötamisel, kindlasti erinevad eksperdid, aga keda veel kaasatakse? ja tulemustest ju järeldub, et peab olema tagatud äh, tõhus ohutuse tase, mis vastab ka reisijate ettekujutustele, millised on konsultatsioonid, kuidas näeb välja üleminek testide teoorialt praktikale, lennureisijad ähm, lennujaamades ähm, ja millised on testi tulemused, te ütlesite, et D-tüübi puhul tähendab mm, tuleb vältida käsipagasi avamist, see tundub olevat ka suurim probleem äh, lennureisijate jaoks skännereid, siis hakatakse testima lennuväljadel alates kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpust kuni testifaasi lõpuni ja nende skännerite laiema kasutuselevõtu, nii et millised on tähtajad, mis on ette nähtud selleks, kas te saaksite sellest rääkida ning te rääkisite sellest, et tuleb vähendada erinevusi lennureisijate kogemuste vahel kindlasti on olemas erinevaid kogemusi eh, Atlandi ookeani erinevatel kallastel, aga ma räägin, aga ka liikmesriigiti on erinevaid äh, äh praktikaid, et mõningates äh, riikides tuleb äh, arvuti kotist välja võtta. Ähm, kas neid erinevusi võiks hoida nii väiksena nagu kui võimalik, et liikme, et lennureisijad ei tunneks, et neid diskrimineeritakse, et nad ei peaks pidevalt pahandama, sellepärast milline on äh, kommunikatsioonikava, sest et ma kuulsin, et pla-, te plaanite ka parandada kommunikatsiooni lennureisijate suunal. praegu on väga palju segadust, paljud lennureisijad tunnevad, et neid diskrimineeritakse teatavatel lennuväljadel ja see tekitab kaose ja, ja puudu jääb turvatundest. no, no. Äh, das geht nicht von meiner Redezeit ab, das frage härra Fleckenstein, see ei lähe nüüd maha minu kõneajast. ma sooviks äh, teid tänada teie äh, sissejuhatuse eest ja selle eest, et te lubasite, et me võime jätkama, äh, võime jätkata seda kohtumist suletud uste taga, ehkki me ei taha ju saada tehnikuteks. Te ütlesite neli asja, mis, mida ma saan tervitada, esiteks rakendamise äh, äh, järelevalve, et äh, tuleb ähm, kainet mõistust rakendada ja tuleb äh, tuleb äh, konkreetsetest normidest juhinduda. mul on kolm põhi-, küsimust, et mind ei huvita, kas A, B, C või D tüüpi skännerit kasutatakse, kas need toimivad või ei toimi äh, sest A-d ja B-d meil ju ei, me, ma ei taha neid üldse saadagi, kui ma tean, et C ja D on juba olemas. ja ma ei taha, et lennuväljad peaksid äh, mõttetult raha välja andma ja paari aasta pärast äh, hooli-, muretsema siis neid seadmeid, äh, millest oleks kasu ka reisijatel, et reisijad saavad oma vedelikud kohvrisse jätta ja need tuvast-, mm, need läbivad skänneri. kui ma kuulen, et kahe tuhande üheteistkümnendal Äh, aasta lõpus algab äh, testimine B-testiga, äh, skänneriga, B-skänneriga umbes üksteist kuud enne paika pandud tähtaega aprill kaks tuhat kolmteist. kas te tõesti arvate, et on realistlik sellest ajakavast kinni pidada? ning teine küsimus, mis puudutab kehaskännereid. ma loen, et pärast meie otsust ähm, kavatsete te tüübi testimisprogramme rakendada. Te ütlesite, et Äh, mõningates riikides on juba olemas äh, võimalused neid kasutada, näiteks Hollandis, et äh, kas te võib-olla võiksite rääkida meile, et kuidas on olukord Saksamaal, mina olen pärit Hamburgist, ma ei saa midagi öelda, sellepärast et kehaskännerid pannakse, neid ei kasutata, kui lennuväljal on rohkem kui sada inimest, sellepärast et muidu ei jõuaks inimesed lennukile kas te rääkisite tõhususest, kas te võiksite äh, meile anda soovitusi, et millist tüüpi oleks mõtteka, mõttekam kasutada? Oh, härra Küün, palun. aitäh, härra esimees, teen lühidalt. praegu oleme, tegeleme sellega, et me suurendaks ohutust üheksakümne kaheksalt koma viielt protsendilt üheksakümne üheksale protsendile, aga kolleeg De Grandese raportis on välja toodud ka see, et me oleme silmitsi veel ühe probleemiga, nimelt kombineeritud reisijate ja kaubavedu ja et erilist tähelepanu tuleb pöörata kaubaveole. seda ei ole näidanud mitte need äh, mõne kuu eest toimunud testid, mis viidi äh, läbi testimise eesmärgil, vaid see, et kasutatakse erinevaid saatjaid, kes on sertifitseeritud, minu meelest on see äärmiselt problemaatiline. kuidas, äh, mida arvab EKAK sellest, kas EKAK on ka teinud algatusi ja öelnud, et me peame tegelema öö, äh, öö, kaubakontrolliga, et me kasutame võib-olla biosensoreid, äh, ma olen näinud, et sellised võimalused on olemas, aga see on äärmiselt oluline selleks, et äh, üldist lennuliikluse ohutust parandada. ma tänan. nüüd ma ise omalt poolt ka ütlen paar sõna. Äh, väga huvitav oli kuulata teie ettekandeid on terve rida küsimusi, mis tõusetuvad, siin juba saadikud mõned ütlesid ära, aga üks asi, mis mulle silma hakkas, ma ei ole kindel, kas EKAK on kehtestanud skänneritele mingisuguseid tuvastamisnorme, kas on olemas mingi nii-öelda normide piibel skännerite jaoks olemas? ja tahaks teada, mida te selle peale ütlete oma ettekandes te ütlesite, et tavaliselt kiired õigusaktid on halvad. me ei, ei ole päris selle vastu, mis te ütlete, aga kui keegi ütleb liikmesriikidele seda, et kiired seadused on halvad seadused, siis äh, paraku liikmesriikide tasandil tõesti seda äh, esineb, et tahetakse kohe reageerida Äh, kas EKAK mitte ei avalda survet liikmesriikidele äh, ja ütleme, et ärge tegutsege liiga kiiresti, ennatlikult. ja USA juurde tulles, kuidas sujub koostöö USA-ga? üks asi, mis äh, selle aprillikuise nõude tekitas, oli see, et USA viimasel hetkel muutis meelt ja tekitas kõik need probleemid ja meie komisjon ütles, et kas siis üldse keegi räägib praegu USA-ga, kas üldse mingit koostööd nendega toimub? ja siin me peame silmas tõesti korralikku koostööd, mitte seda, eh, et kui USA midagi ütleb, siis eh, Euroopa Liit kiidab selle kohe heaks. kas on ka mingisugune kahesuunaline protsess USA-ga tagamaks, et ei korduks see Äh, aprillikuus toimunud. ja viimane asi. jah, meie komisjonis ei usuta, et kaks tuhat kolmteist tähtaeg äh, vedelikele on teostatav ja te ei saa meid süüdistada, et me ei usu seda. ja oma sissejuhatuses ma ütlesin, et meie tahame teada tehniliselt, on see võimalik, jah või ei sest kui see on võimalik, siis eh, tegelgem sellega. ja selle kohta on meil vaja vastuseid teilt. ja minu viimane, viimane mõte, see puudutab testimist. ma pean ütlema, et jah, ma mõistan laboratoorsete testide vajalikkust, aga testimise peamine koht ikkagi on lennujaamad ja lennujaamade tasandi testimine on see, millega peaks ennekõike tegelema ja mitte laboritestidega ennekõike. jah, ma tean, et Euroopa Komisjoni esindaja samuti soovib sõna, aga ainult paariks minutiks, et me saaksime ka vastused. nii et ma olen nüüd Euroopa Komisjoniga rangem, kui ma siin mõnede sõna, eelkõnelejatega olin Sorry, thank you, Mr Chairman, I yield to your strictness. ma tänan, ma pean teie nõudmisest kinni, ma teen väga lühidalt. kõigepealt ma tervitan väga meie koostööd EKAK-iga terves reas küsimustes, see on mitmetahuline olnud, kõikehõlmav, väga kasulik nüüd, mis puudutab neid kehtestatud norme Euroopa Liidus ja testimise ja sertifitseerimise küsimusi, siis siingi toetame väga tihedas koostöös EKAK-iga. aga tähtis on, et nende äh, oskused ka võimalik hästi ära kasutada, mitte ainult koormata neid tööga, vaid tugineda sellele, mis nad on teinud, lähtudes meie vajadusest. nüüd kaks tuhat kolmteist tähtaeg, jah, EKAK-i tahaks kuulda ka, aga meie üritame tõesti saavutada seda eesmärki. ja septembrikuus tuleb kokku töörühm, kes üritab siis tagant tõugata kõiki osapooli selle eesmärgi saavutamiseks. E, katsed, jah, katsetamine, katsetamine, katsetamine veel kord on õige ja mitte laboratooriumites, vaid väljaspool laboratooriumi ära hoida probleemid, mis meil möödunud kord olid. jah, kaks tuhat kaksteist läbivaatamine peab ka toimuma taga, vaatamaks, kas tehnoloogia on juba ikkagi õige äh, et tõesti see fiasko ära jääks, mis aprillikuus aset leidis. härra Kadri ütles, et me oleme alati reageerivad, tagantjärele talitame, jah, paraku nii see on, me reageerime sellele, mida halvad on korda saatnud aga me üritame nüüd ka ennetavalt tegutseda, uut tehnoloogiat kasutada, operatiivandmeid kasutada, et asjad tõesti muutuksid. ja EKAK rääkis uutest turvamudelitest, jah, mul oli väga huvitav arutelu selle üle Singapuris eh, nagu tuleviku kontrollpunktid eh,. jah, meil on see nägemus nendest ja me tahame sellega edasi tegeleda ja siis tutvustame neid ideid ka juba siin komisjonis, aitäh. Äh, jäi paar sekundit puudu, enne kui ma hakkan hambrikesse võtama need hästi pidestajad, et ega ma ei tea, kes soovib esimesena vastata, te arutage omavahel ja otsustage äh, ja olge väga kenad, vastake mõningatel tõstetud küsimustel. ja aega on kümme minutit teile. <clears throat> ma mõistan, äh, kui raske on vastata kõikidele küsimustele kümne minuti jooksul, aga nii see paraku on. aitäh, härra esimees, ma üritan teha lühidalt erinevaid küsimusi nähti siin väga erineva nurga alt. ma teen ettepaneku, et ma vastan härra De Grandese küsimustele esmalt ja teie enda küsimustele. Need olid üsna üldised küsimused ja siis täiendab äh, äh, Mm, kolleeg äh, ja annab vastuseid teile küsimustele, mida esitati hiljem. kõigepealt ma tahaksin teie komisjoni ja eriti härra De Grandest tänada äh, kehaskännerite raporti eest, mis, äh, millest oli meil palju kasu, meil on veel väga palju teha kehaskännerite vallas, aga meil on nüüd korralik alus selle teema jaoks, tegemist ei ole mitte üksnes tehnilise teemaga, vaid äh, Mm, ka tõesti poliitilise küsimusega, mis puudutab eraelu puutumatuse teemat ja meil on nüüd olemas äh, väga selged suunised selle kohta. mis puudutab vedelikke, siis äh, esimene küsimus sisuliselt on, et kas täna on olemas äh, adekvaatsed süsteemid, tehnoloogilises plaanis adekvaatsed, millised on võimalused äh, pidada kinni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta tähtajast, olgem nüüd äh, väga selgesõnalised, ma kuulsin, et üksteist äh, härra Fleckenstein ütles, et äh, tüüp ei A, tüüp A ja B ei võimaldagi suurt midagi teha ja ma olen selle arvamusega mm, täiesti nõus. tüüp A võimaldab mm, testida vedelikke, võttes vedelikust proovi, Mm, mõelgem näiteks nüüd vanale Bordeaux viinipudelile või viskipudelile, et kui me oleme sealt äh, proovi võtnud, siis äh, me oleme selle toote põhimõtteliselt äh, hävitanud, nii et seda me ei saa üldse mõelda, et me seda kasutaks. B-tüüp on parem. tegemist on iga vedelikupudeli eraldi testimisega, et äh, Ehm, see on see, mida tehakse praegu. täna võtavad äh, reisijad oma äh, vedelikud välja, neid kontrollitakse homme, neid ei ole muidu võimalik testida, aga, aga mm, sedasama tuleks teha ka sellesama skänneri puhul. ning äh, lõpuks väga paljud Euroopa riigid on arvanud, et praegused seadused ei, et senised seadused ei võimaldanud meil saavutada seda äh, taset, mis meil praegu on, sest praegu tagame ohutuse sellepärast, sellega, et vedelike kogus on väike. nii et äh, kuna me piirame äh, vedelike mahtu, siis me vähendame riske, homme me su-, kui me suurendame vedelike, lubatud vedeliku mahtu, aga me ei saa äh, Äh, kontrolli teostada, siis ei ole ohutuse tase sama. praegu me oleme äh, olukorras, kus maailm on võib-olla kindlasti ohtlikum kui mõni aeg tagasi. ma, e, prantslased äh, on praegu näiteks sõjas Liibüaga, Liibüa on mõni aeg tagasi mõne, ühe prantsuse lennuki hävitanud, nii et Need äh, küsimused on avaliku arvamuse mm, väga suure tähelepanu all ja äh, see selgitab seda, et me oleme, ei ole pidanud kohaseks praegu valvsust äh, vähendada. lõpp, tulemusena me ootame kõik D-tüüpi, sest et see tähendab tõelist edasiminekut lennureisija jaoks, ta ei pea oma vedelikke enam välja võtma, Äh, kabiini pagasit saab testida niimoodi, et seda ei ole vaja poolenisti välja pakkida, see tähendab, et testimine käib kiiremini, kuna testimine käib kiiremini, äh, kuna on võimalik läbi viia rohkem teste, siis äh, me jõuame selleni, mida me kõik soovime saavutada, et me saame parandada ohutuse taset, me saame samal ajal aga ka parandada reisijate äh, olukorda, et neil on kergem ähm, lennata e. E-KAK-i eesmärk on loomulikult täpselt sama nagu komi-, teie komisjonil võimaldada seda, et äh, ka duty-free süsteem toimub hästi, sest et äh, see on äärmiselt oluline lennuväljade majandustegevuse seisukohalt, aga loomulikult tuleb äh, seejuures ohutusnormidest kinni pidada. kas me oleme võimelised kinni pidama kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta mm, tähtajast ilma igasuguste kahtlusteta? Mm, kui ma võin seda nüüd ähm, niimoodi väljendada, siis ja EKAK ei to-, ei peaks mängima rolli, mis talle ei kuulu. meie ei pane paika ajakava. me teeme kõik, mis võimalik selleks, et avaldada survet tööstusele, et me saaksime need seadmed nii kiiresti kui võimalik. me oleme eh, loonud olukorra, et me saame väga kiiresti hakata mm, teste tegema, nii laboriteste kui ka siis eh, teste lennuväljadel me Äh, töötame nende seadmetega, mis me saame. ja me töötame, nagu härra Rikee ütles, äh, kont-, mm, praeguse ohu kontekstis äh, need ohud on ajas muutuvad ja me peame kohanema nende olukordadega. meil oli palju küsimusi, mis puudutasid suhteid USA-ga suhted USA-ga on midagi, mida me jälgime väga tähelepanelikult. EKAK-is äh, on meil igal aastal kaks kohtumist, üks äh, Euroopas, üks USA-s ja me kohtume oma Ameerika partneritega. me e- e- e- tegemist äh, on siis FAO-ga, riigidepartemanguga ja esindajatega ja me tegeleme äh, nii lennuohutusega kui lennuoperatsioonidega ja mm, terrorismivastase võitlusega ja keskkonnakaitsega ja meil on nendes kolmes valdkondades, nendes kolmes valdkonnas äh, korralik koostöö. me, äh, iga töörühm on aga suveräänne töörühm ja nagu meie president on väga selgelt välja öelnud, valitsused reageerivad äh, sõltuvalt äh, toim-, toimunust, sõltuvalt sündmustest ja võib muidugi DGAS-i esindajale ette heita, et ta on vahel võib-olla liiga kiiresti reageerinud, aga mida ütleks meie, kui meie ei oleks äh, Ähm, teinud järeldusi äh, mingist terroriaktist ja kui äh, samasugune rünnak toimuks mõni aeg hiljem uuesti valitsus peab võtma otsuseid, ähm, element, olukord ei ole kunagi kindel, äh, tõenäosus, et midagi toimub, on väga väike, me oleme teadlikud et me põhjustame probleeme väga paljudele ausatele inimestele, kellest ei lähtu mingit ohku, aga kui tõenäosus on väike, äh, siis kui midagi tõesti juhtub, siis tagajärjed on täiesti katastroofilised, nii et seda tasakaalu ei ole kerge leida. ma ei ütle, et praegune olukord on perfektne, ma näen, et äh, et praegune olukord on väga erinev riigiti ning veel üks küsimus e. EKAK-i toimimine ähm, sest et äh, sinna kuuluvad äh, praktiliselt kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, aga, aga äh, sinna kuulub ka liikmesriike, riike, kes ei kuulu Euroopa Liitu, nii et me oleme suurem kui Euroopa Liit. nii et EKOK-i direkt-, direktiivid äh, on siis äh, sellised suunised, mida liikmesriigid vabatahtlikult aktsepteerivad, aga mm, ja mis puudutab äh, Euroopa Liidu liikmesriike, siis neile kehtivad Euroopa Liidu reeglid. meie soovime tegeleda koordineerimisega, mida laiemapõhjaline see koordineerimine on, seda parem, sellepärast et lennundus areneb väga kiiresti ja laialdane baas on äärmiselt oluline ühelt poolt me üritame edendada neljakümne nelja riigiga ühiselt reegleid, mis on välja töötatud rahvusvahelisel tasandil, aga me võime, tahame teha ka järeldusi teiste riikide kogemustest nende neljakümne nelja riigi hulgas. ja me ei ole kindlasti selline asutus, kellel oleks äh, äh, seadusandlik võim ei saa ennast võrrelda sellega, mis toimub Euroopa Liidu äh, seadusandlikul tasandil. mis puudutab kehaskännereid, siis me kuulsime sõnumit, et tuleb vältida ioniseerivat kiirgust äh, see on ka valik, mille mitmed riigid olid juba teinud, kes olid äh, välja valinud sellised süsteemid, mis ei äh, väljasta ioniseerivat kiirgust. USA on teinud äh, erineva valiku, aga tegelikult kasutavad nad kahte erinevat tüüpi skännerit. kõik analüüsid, mida meie oleme lasknud teha, näitavad, et et äh, ka teised skänneritüübid ei tekita, ei põhjusta ohtu reisijate jaoks, aga siiski on mõistlik äh, järgida teie soovitusi ja tugineda äh, kehaskänneritele, mis ei ähm, tekita ioniseerivat kiirust. me soovime kõik äh, Ähm, kehaskännereid, sellepärast et äh, hästi tehtud äh, läbikogumine äh, on vägagi ähm, ebameeldiv, aga kui see on halvasti tehtud, siis pole sellest mingit kasu. kehaskännerid kehaskännerite testid praegu ei ole meile andnud häid tulemusi, tulemused on halvemad esimees äh, sekkub ja palub lõpetada. jah, ma kohe lõpetan, ütleb härra Gandil. see oli mu viimane punkt. nii et kehaskänner on praegu vähem tõhus äh, automaatses režiimis kui operaatoriga kehaskänner äh, ja põhjuseks on see automaatne süsteem, mis tegeleb selle analüüsiga, aga ma olen kindel, et see süsteem areneb ja et me jõuame kunagi olukorrani, kus sellest piisaks see on, ma olen teadlik, et ma ei vastanud kõigile küsimustele, et ma vastasin äh, küsim-, või ma ei vastanud küsimustele järjekorras, aga mul ei olnud piisavalt aega. Hannaga proua Fosteril ma tahan öelda, et ma palun lühidalt, sest ministrid ootavad, Ungari minister ootab. kuid ma tahaksin tõstatada ühe küsimuse, kuna meil on toimunud väga aktiivsed äh, arutelud selle ioniseeriva kiirguse kohta, ka meil on seisukoht, et me üldiselt äh, ei nõustu sellega, mida meditsiinifaktor ütleb, et see kuidagi ei mõjuta organismi. Te ütlesite, et manuaalne kontroll on mõttetu, siis kogu selle ettevõtmise eesmärk on, kui me võtame kasutusele kehaskännereid ja praegu on tehnoloogia selline, et see ei tekita probleeme eraelu kaitstusele ega tervisele ja kedagi ei tule erandite hulka hõlgada, siis on see õige tee edasi liikuda, vastasel juhul me peame poole rahvastikust vabastama sellest nii palju siis tehnoloogia kohta ja üks küsimus on sellest äh, kiirgustoimest, kas te nõustute või mitte? meie soovime, et oleks üks süsteem kõikjal Euroopas, et see oleks ühtse, praegu see puudub. ühes lennujaamast te olete sunnitud jalanõud ära võtma, teisest mitte. Äh, äh, ja seda ka ühe liikmesriigi piirides võib juhtuda ma tänan härra Gandil ja teie kolleege äh, sellest, et te täna siia tulite ja tutvustasite oma organisatsiooni. ma loodan, et äh, meie pidev dialoog teie ja komisjoni vahel jätkub ja ma usun, et sellest oleks kasulik, äh, kasu mõlemale poolele, nii meile kui teile. ja tõepoolest me hindame kõrgelt seda, et teatud juhtudel võib-olla tuleb neid arutelusid ja arvamuste vahetust pidada kinniste uste taga seoses julgeoleku kaalutlustega, see ei te, peaks tekitama probleeme. tänan, et te tulite ja oma ettekande tegite. Merci, monsieur le president. Thank you. Can I now go ja nüüd läheksin edasi kohe arvamuste vahetuse juurde härra Volneriga, kes on Ungari transpordiminister ja viimase kuu ja kuu äh, Ungari eesistumise ajal nõukogu esimees, ma vabandan, et te olite sunnitud paar minutit ootama, kuid sõna teil on nüüd, meil on umbes tund aega arvamuste vahetuseks. kui te oleksite nõus piirduma viieteist minutiga, võib-olla vähem, siis äh, jääks meil aega ka küsimusteks ja vastusteks. sõna on teil, palun Köszönöm szépen. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt ki... Suur tänu, esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad. Äh, Ungari jaoks oli see kriitilise tähtsusega ajalooline sündmus, et meie riik võttis Euroopa Liidu roteeruva eesistumise esimest korda. me ootasime seda äh, ülesannet ja osalesime transpordipoliitika programmide ettevalmistamise Hispaania, Belgia ja Ungari äh, kolmiku raames. Äh, rääkides transpordipoliitikast, siis eesistuja programmis me üritasime anda endast parima selleks, et tagada konkurentsivõimeline ja tugev Euroopa Liit, jätkusuutlik kaasaegne transpordisüsteem üritada saavutada eesistuja poolt seatud eesmärke äh, äh, lähtudes ähm, äh, parlamendisõbraliku koostöö raamistikust. kooskõlas kolmiku poolt koostatud programmiga äh, me lähtusime partnerlusest ja seadsime ambitsioonikad eesmärgid ka transpordipoliitikale. Äh, meil õnnestus saavutada peaaegu kõik seatud eesmärgid. ja ma olen veendunud, et et seda me ei oleks suutnud saavutada, kui poleks meid toetanud Euroopa Liidu institutsioonid, konkreetselt Euroopa Parlament. ja seetõttu ma tahan avaldada tänu Euroopa Parlamendile konstruktiivse lähenemise eest ja toetava äh, lähenemise eest läbirääkimiste ajal. meie ühised jõupingutused Äh, võimaldasid Euroopa Liidul adekvaatselt reageerida transpordipoliitika väljakutsetele ja seeläbi tugevdada äh, ühenduse majandust, tugevdada Euroopa Liitu tervikuna ja edendada Euroopa kodanike heaolu. daamid ja härrad, lubage teile anda lühiülevaade Euroopa äh,, Ungari eesistumise perioodi saavutustest transpordipoliitika vallas eesistuja programm jagas põhilised teemavaldkonnad kolme äh, äh ülesanduslähtedest. jätkusuutlikkus, integratsioon, julgeolek ja turvalisus. rääkides julgeolekust ja turvalisusest ning integratsioonist, keskenduksin kõigepealt sellele, et me alustasime üle-euroopaliste transpordivõrgustike läbivaatamisega. mitteametlik ministrite kohtumine seitsmendal, kaheksandal veebruaril Gudellos oli üks tähtsamaid transpordipoliitika alaseid sündmusi. sellel kohtumisel keskenduti TNT äh, äh, tulevikule ja konkreetsemalt äh, võrgustiku planeerimisele ning rahastamisele selle kohtumise tulemusena äh, selgitati välja liikmesriikide ootused äh, on komisjoni äh, resolutsioonile ja need avaldati kohtumise järeldustest ja mida täiendati vastava pressiteatega, ühise pressiteatega selle mitteametliku kohtumise tulemusena komisjon viis läbi kahepoolseid konsultatsioone liikmesriikidega selleks, et välja selgitada üldine ja põhivõrgustik. nimetatud konsultatsioonid koos eesistuja järeldustega olid suuniseks komisjonile enne TNT äh, seadusprojekti avaldamist septembris. komisjoni teatis Äh, ähm, transpordipoliitika valge raamatu kohta oli veel üks prioriteediks äh, strateegiliseks horisontaalseks ettevõtmiseks meie eesistumise ajal. me kavandasime äh, põhjalikke arutelusid valge raamatu üle ka nõukogusiseselt, ette valmistades vastavat otsust enne valge raamatu avaldamist. meil toimus võtmetähtsusega arutelu ja äh, selle kohta koostas eesistuja ka kokkuvõtte. liikmesriigid äh, toetasid äh, komisjoni poolt välja pakutud teekaarti, kuigi võib-olla need headnud, kiitnud heaks kõiki Euroopa transpordipoliitika elemente. prioriteetsete valdkondadena tõhutasid liikmesriigid transpordis teadus-arendus- ja innovatsioonipoliitikatel Äh, transpordivõrkude tõhusat ühendamist, äh, ühtse Euroopa transpordiruumi lõpuleviimist, uute rahastamismehhanismide väljatöötamist ja äh, sidusad kaasfinantseerimiskavasid selleks, et arendada ja säilitada transpordi infrastruktuuri, kohalike riiklike tegevuskavade käivitamine liiklusohutuse parandamiseks ja arukate transpordisüsteemide äh, kasutusele võtmist. koos liikmesriikide poolt esitatud kirjalike ettepanekutega äh, on need kajastatud ka eesistuja kokkuvõtvas dokumendis, mis on aluseks Euroopa Komisjonile, annab piisava ülevaate äh, liikmesriikide seisukohtadest ja aitab komisjonil äh, sõnastada konkreetsed äh, algatused mis puudutab Eurovinjeti direktiivi, siis lähtudes poliitilisest kokkuleppest, mis saavutati Belgia eesistumise ajal vähe, väikese enamusega, me jätkasime ka läbirääkimisi selles osas, et saavutada institutsioonide vahel tasakaalustatud kokkulepe teisel lugemisel. eesistujariik saavutas seatud eesmärgi läbirääkimised, mis olid veninud alates kahe tuhande kaheksandast aastast, lõpuks jõudsid lõpule ja Äh, teisel lugemisel saavutati ka kokkulepe. Euroopa Parlament kiitis heaks direktiivi äh, läbivaatamise äh, teisel juunil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. see õigusakt on esimeseks sammuks saastaja maksab põhimõtte käivitamiseks maanteetranspordis. ja ma tahaksin tänada härra Said Hadraouid kes oli raportöör Euroopa Parlamendi poolt selles küsimuses ja ka härra Brian Simpsonit, äh, komisjoni esimeest, kes oli variraportööriks. ma tahan avaldada tänu Euroopa Parlamendile tervikuna konstruktiivse osalemise eest, mis aitas kaasa tasakaalustatud kompromissi saavutamisele, mis oli vastuvõetav mõlemale õigusloovale poolele, ähm, vaatamata väikesele enamusele nõukogus Äh, eesistuja ambitsioonikas eesmärk saavutati äh, kuueteistkümnenda juuni nõukogu äh, kohtumisel meil liikmesriigid kiitsid heaks üldise lähenemisele ühtse Euroopa raudteeruumi direktiivile, mis loob kindla raamistiku nõnda esimesele raudteepaketile me viisime läbi väga keerulisi kohtumisi, jätkates Belgia poolt alustatud tegevust ja aastal kaks tuhat kümme sügisel jätkusid need arutelud, kui osapooled esitasid ka omapoolsed reservatsioonid selle ettepanekuga seoses ja äh, tõsise töö tulemusena meil õnnestus saavutada tasakaalustatud kompromiss liikmesriikide rühmituste vahel, kellel esialgselt olid äh, vastuolulised seisukohad selles küsimuses. ma usun, et äh, see kompromiss on aluseks ka järgmistele ähm, eesistujatele nende töös, võimaldab neil paremat tegutsemisruumi ja äh, Äh, võimaldab tulevikus saavutada selline kompromiss, mis on vastuvõetav nii parlamendi kui ka nõukogule. Äh, Ungari jaoks oli prioriteetseks edendada ka siseveeteede kasutamist ning uurida ähm, siseveeteede võimalusi. me olime pühendatud sellele teemale ja seitsmendal aprillil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Estergos korraldasime kõrgetasemelisele kohtumise, kus arutati ähm, siseveeteede integreeritud kasutamist majanduse edendamisel ning arutasime ka Najades programmi tuleviku rahastamise võimalusi. lähtudes konverentsi järeldustest Äh, võtsime vastu ka nõukogu järeldused kuueteistkümnendal juunil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. nimetatud dokumendis on mm, mm, äh, liikmesriigid pakkunud komisjonile väga selgeid suuniseid selle kohta, kuidas nimetatud programm peaks jätkuma rääkides jätkusuutlikkusest ja integratsioonist, ma tahaksin rõhutada neid olulisi sammusid, mida Ungari tegi äh, ühtse Euroopa õhuruumi loomiseks. me korraldasime kõrgetahemisel konverentsi kolmandal-neljandal märtsil äh, Budapestis. põhiteemad puudutasid Single European Sky rakendamist, hetkeolukord, äh, funktsionaalsete õhuruumi osade loomisel, Cesare ja NextGen süsteemide koostalitusvõime Single European Sky rakendamine üle-euroopalisel tasemel. Äh, konverentsi osalised kiitsid heaks Budapesti harta, kus visandatakse järgmised lühiajalised ja keskpika perspektiivi ettevõtmised. mitte vähem tähtis ei ole see, et üks olulisemaid ülesandeid meie ees oli vajadus äh, kahe satelliitnavigatsioonisüsteemi Agnos ja Galileo vahearuande koostamine ja samuti oli vajadus välja selgitada tulevased võtmetähtsusega prioriteetvaldkonnad. intensiivsete läbirääkimiste tulemusena Transpordinõukogu äh, suutis heaks kiita nõukogu järeldused märtsikuisel kohtumisel äh, pelgalt kaks kuud pärast komisjoni teatise avaldamist. oma järeldustes nõukogu ühehäälselt kinnitas üle oma pühendumist nendele programmidele ja äh, esitas komisjonile ka suuniseid selle kohta, kuidas koostada äh, vastavad seadusprojekte, mis puudutab nende süsteemide funktsioneerimist pärast aastat kaks tuhat kolmteist. institutsioonide vahelised läbirääkimised äh, Galileo teenuste kasutamise kohta, äh, siis võime öelda, et need läbirääkimised olid väga intensiivsed ja viidi edukalt lõpule Ungari eesistumise ajal esimesel lugemisel Äh, mis puudutab äh, julgeolekut ja ohutust, siis ma tahaksin öelda, et läbirääkimised ähm, direktiivi eelnõuga, mis äh, mm, soodustab teabevahetust liikluseeskirjade rikkumiste kohta, on see, mille kohta läbirääkimised on veninud aastast kaks tuhat kaheksa. nimetatud direktiiv hakkab mõjutama väga paljusid kodanikke ning selle vastuvõtmine aitaks oluliselt tõsta liiklusohutust. Äh, intensiivsete kolmepoolsete kohtumiste tulemusena sai võimalikuks edukalt lõpule viia institutsioonide vahelised läbirääkimised teisel lugemisel Ungari eesistumise ajal Euroopa Parlament kiitis heaks selle õigusakti oma täiskogul kuuendal juulil. nii nõukogu kui ka parlament on tegutsenud vastutustundlikult ja need otsused on tõestanud, et kui teha koostööd Euroopa kodanike huvides, on võimalik saavutada olulisi eesmärke meie eriline tänu kuulub parlamendi raportöörile proua Ines Ajala-Senderile väga konstruktiivse ja paindliku lähenemise eest läbirääkimiste ajal. teised valdkonnad eh, turvalisuse ja julgeoleku valdkonnas puudutavad meretransporti. Ungari toetus oma partneritele kolmikus Belgiale, millel on suuremad kogemused meretranspordi vallas. Äh, ministrite taseme äh, arutelu selle kohta, kuidas äh, reorganiseerida Euroopa Mereohutuse Ametit, siis jõudis lõpule märtsi nõukogu. tänu sellele meil õnnestus lahendada veel lahtised küsimused ning nõukogul äh, heaks kiita üldine lähenemine äh, kuueteistkümnenda juuni kohtumisel. meil õnnestus saavutada kokkulepe ka äh, teksti osas, mis puudutab Euroopa Liidu liitumist tuhande üheksasaja seitsmekümne neljanda aasta Ateena konventsiooni kahe tuhande teise aasta protokolliga ja nimetatud konventsioon äh, puudutab reisijate, nende pagasi mereveo aspekte. Äh, rääkides äh, ohutusest ja julgeolekust lennunduses, mainiksin veel ühte teemavaldkonda, mille osas jõuti kokkuleppele ka Ungari eesistumise ajal ähm, kolmekümne esimesel märtsil toimunud nõukogus. Äh, siis kiideti heaks koostöömemorandumis Euroopa Liidu ja rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni ICAO vahel selle otsuse põhjal osapooled sõlmisid raamkokkuleppe äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta mais ning kiitsiks head esimese lisa, mis puudutab lennuohutust. rääkides lennuohutusest, sooviksin mainida ka Grimsvõti vulkaani purset kahekümne esimesel mail kahe tuhande üheteistkümnendal aastal millele järgnes eh, lennukeelutsoon selle vulkaani piirkonnas Islandil. me arutasime vajalikke eh, samme eh, asepresident Kallasega telefoni teel, kuna eelmise aasta sündmuste järel olid vastavad ähm, tegevusjuhendid juba välja töötatud ja nende tegevusjuhiste, äh, tänu nendele tegevusjuhistele suutsid liikmesriigid olukorraga hästi toime tulla ja lühidalt äh, tahaksin arutleda ka teisi teemavaldkondi seoses rahvusvaheliste vedadudega, mida ma ei ole siiani mainida, kuid mille üle käisid läbirääkimised ka meie eesistumise ajal. Äh, otsustati, et Euroopa Liit äh, liitub COTIF-i konventsiooniga, see on rahvusvaheline raudteekaubavedude konventsioon ja ka allkirjastamises kokkulepe Euroopa Liidu ja OTIF-i vahel, mis on rahvusvaheline raudteevedude organ-, valitsustevaheline organisatsioon. Äh, äh, OTF äh, Peaassamblee juuni lõpus allkirjastati see dokument rahvusvahelise lennunduse alased suhted olid samuti olulised Ungarile kui eesistujale. sellest lähtudes me tegutsesime järgneval. me alustasime läbirääkimisi Moldovaga lennundusalase kokkuleppe üle. läbirääkimised algasid ka kabotaažiõiguste võimaliku kaasamise üle äh, Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelise lennunduslepingusse. kõikehõlmav lennuvedude kokkulepe sõlmiti ka Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel. Island ja Norra liitusid Euroopa Liidu USA vastava äh, vedude lepinguga, mida muudeti vajaliku protokolliga Ungari eesistujana saavutas ka olulist edu rahvusvahelises koostöös satelliitnavigatsioonisüsteemide alal. komisjonile anti volitus lõpule viia koostöö kokkulepete läbirääkimine äh, Brasiilia ja Tšiiliga me palusime selleks Euroopa Parlamendi heakskiitu, et sõlmida koostööleping Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel ja Norra kuningriigi vahel satelliitnavigatsioonisüsteemide kasutamiseks. me samuti sõlmisime kokkulepped Galileo ja GPS põhiste navigatsioonisüsteemide edasiarendamise vastavate rakenduste kasutamise kohta Äh, nende saavutuste alusel mul on hea meel teile teatada, et Ungari eesistujana täitis kõik võetud kohustused transpordi vallas. oma sissejuhatava äh, sõnavõtu lõpus lubage lühidalt mainida Euroopa Liidu Doona piirkonna strateegiat, mille kohta nõukogu kiitis heaks oma järeldused kahekümne neljandal juunil nimetatud strateegia on teine makroterritoriaalne strateegia, mis on Euroopa Liidus välja töötatud, mille eesmärk on ühtlustada piiriüleseid äh, arengustrateegiaid neljateistkümnes riigis, mis kuuluvad Donau piirkonda, äh, millest kaheksa äh, kuulub Euroopa Liitu, kaheksa on väljaspool Euroopa Liitu. see aitab majanduskasvule kaasa, töökohtade loomisele ja aitab muuta ka jõelised piirkonnad elamiskõlblikuks, vähendades piirkondlikke erinevusi ühisprojektide abil, mille viivad ellu vastavad partnerid. nimetatud strateegial on kaks transpordiga seotud elementi. esiteks liikuvuse edasiarendamine tänu investeeringutele infrastruktuuri, eriti põhjasuunalised ühendusteed ja teiseks äh, siseveetranspordi edendamine, arvestades keskkonnavajadusi. esimees, daamid ja härrad. veel kord tahaksin rõhutada, et neid tulemusi oli võimalik saavutada ainu tänu tihedale koostööle liikmesriikide, komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel. ma tahaksin tänada teid sellest, et te toetasite Ungarit eesistujant ja aitasite meil edukalt saavutada transpordiprogrammi eesmärke. ma väga loodan, et, et meie töö näitas, et Ungari on sihikindel ja pühendunud ühisele tugevamale Euroopa Liidu transpordipoliitikale ma samuti loodan, et oma tööga andsime omapoolse panuse Euroopa Liidu transpordipoliitika loomisele, mis aitab kaasa tugevama, jätkusuutlikuma, integreerituma, konkurentsivõimelisema sotsiaalse Euroopa loomisele, mis suudab reageerida uutele väljakutsetele. suur tänu tähelepanu eest ja ootan teie äh, märkusi ja küsimusi ma tänan, härra minister, eh, selle eest, et rääkisite eh, Ungari eesistumisest ja mul on härra Grosch, proua Ajala Sender ja kui keegi rohkem ei liitu, siis alustame härra Groschist. aitäh, härra esimees. ma tahaks tänada Ungarit eh, meie, meie komisjoni nimel, meie fraktsiooni nimel. Teie eesistumisaeg oli äh, aktiivne eesistumisaeg, te ei kuulunud nende eesistujate äh, hulka, kes probleemid oleks kõrvale jätnud ja ainult äh, kergetele teemadele keskendunud. Teil oli seitse eesmärki, te saavutasite need seitse eesmärki, nii et kõigil oleks hea meel, kui nii hästi läheks. meil oli hea meel, et Äh, et nende raskete teemade äh, osas, no mis nagu Eurovinjett ja mõned muud teemad, äh, suutsite nõukogu ähm, otsust vastu võtma panna, otsuse suunas liikuma panna. Teil oli ka väga, korraldasite ka väga korral-, olulise konverentsi äh, ja kui ma õigesti mäletan, siis juba viiendal mail äh, sõlmiste lepingu äh, Euroopa õhuruumi osas seitsme riigiga, tegemist oli väga olulise lepinguga kui eesistujariik annab head eeskuju, siis mõjub, mõjub see innustavalt ka teistele riikidele, nii et suur tänu teile selle eest. et me kõigi nõukogu tulemustega parlamendis alati rahul ei ole, seda te teate ja see on ka mõistetav, te peate leidma kompromissi ja meie rap-, komisjon ja meie raportöörid kahe olulise teema puhul, Eurovinjeti teema puhul äh, ja piiriülese transpordi puhul ähm, nägid väga palju vaeva selleks, et üldse mingile tulemusele jõuda. ma loodan, et tulevikus nõukogu äh, mõtleb veidi euroopalikumalt. Äh, meile jääb mulje, et äh, et liikmesriikide egoistlikud äh, tungid äh, löövad siiski läbi nõukogus ja transpordi valdkonnas ei ole see kindlasti hea. Äh, me just rääkisime siin kehaskänneritest lennuliikluses ja lennuväljad ütlevad täna, et et peab olema ette valmistatud aastaks kaks tuhat kolmteist, meie aga ei tahaks mm, näha seda, mis me, mida me nägime sel aastal, et paljud liikmesriigid reageerivad lühiajaliselt ja loobuvad sellest, mida nad ise on otsustanud või millele nad on alla kirjutanud. kuidas teie seda olukorda hindate? millisena te näete selle valdkonna tulevikku, millisena te näete koostööd institutsioonide vahel, selle, sest äh, see, mis äh, pani komisjoni ühepoolselt loobuma sellest otsusest, ei olnud äh, just hea näide ja ma loodan, et see järgijaid ei leia. teine küsimus Te rääkisite, teil olid väga huvitavad kõnelused üle-euroopaliste võrgustike osas minu meelest on vaja, äh, et liikmesriikidel oleks äh, julgust vähendada projektide arvu ja suurendada allesjäävate projektide rahastamist, kuidas te seda hindate? ja viimane küsimus, ma võib-olla ei ole ühes asjas teiega nõus, äh, selles osas, mis puudutab nõukogu raud-, teie ettepanekut, see minu meelest ei vasta Euroopa kontseptsioonile. paljudes piirkondades äh, kinnitati äh, pigem liikmesriikide arvamusi. mul on tunne, et see ei käi teie riigi kohta, aga paljudes riikides on nii, et mõtlemine lõpeb koos riigi piiridega raudteesektoris ja aga kui väheneksid äh, piirangud, siis oleks see väga hea ja kui äh, raudteesektor oleks äh, täielik partner äh,, siis oleks see meie jaoks väga kasulik. kas, mm, ma arvan, et parlament saaks raudteesektoris äh, palju rohkem ära teha kui see, mida nõukogu seni on teinud. aitäh, proua Ajala, proua Ajala Sender, palun. aitäh, härra esimees. ma tahaks kõigepealt vabandada härra Kadravit. tal oli veel üks kohtumine, ta kahjuks ei saanud sellest loobuda ja palus, et ma tema nimel teeks mõned märkused Ungari eesistumise aja kohta. me me oleme näinud, kuidas äh, troika liikmed mõningates teemadega on käitunud ja et see asi ja siis need on venima jäänud, aga ma tahaks teid õnnitleda, sest mõningates väga olulistes valdkondades on teie eesistumise ajal saavutatud väga häid tulemusi väga keerukate teemade puhul, mis on kohati ka väga vastuolulised ja ma arvan, et te olete vallandanud äh, Äh, väga olulise dünaamika, te toimisite väga julgelt, võtsite teatavaid riske, mida vahel teevad äh, tõesti riigid, kes äh, on uuteks eesistujateks ja te mainisite teemasid, mis on kindlasti olulised ka teiste järgnevate eesistujate jaoks. kõige raskem teema, mille puhul meie arvates saavutati väga hea tulemus, on Eurovinjeti teema, härra Kadraui oli meie äh, fraktsioonis selle eest vastutav ja ma tahaks öelda, et tänu härra Kadraui äh, järjekindlusele ja tänu tema osavale läbirääkimiste pidamisele jõuti heade tulemuseni, et äh, nüüd tõesti rakendatakse kaubaveo puhul saastaja maksab põhimõtet, hoolimata sellest, et selle vastu oli ka väga palju mm, väga palju erinevaid liikmesriike ning võimalus parandada läbipaistvust väliskulude arvessevõtmise puhul, ka selles vallas tehti väga suur edusamm ja tulevikus avab see meile kindlasti veel täiendavaid võimalusi. meil on võimalusi pidada siseriiklikke arutelusid investeeringute osas ja sellega kaasneks tõsine, tõeline lisaväärtus. mõningates liikmesriikides seda teemat veel ei käsitletagi ja mis puudutab äh, mitmeaastast finantsraamistikku ja Euroopa, üle-euroopalisi võrgustikke, viiskümmend protsenti investeeringuid äh, võrgustikesse on kindlasti väga mõttekas eesmärk. Mm, kindlasti on äh, aga eripärasid, mis seonduvad mäe, mäestikupiirkondadega, tuleb paika panna sõidukitüübid ja kindlasti mõjutab see ka äh, sõidukipargi uuenemist. ma arvan, et loodi alus selleks, et tulevikus oleks võimalik edukalt tööd jätkata, majanduskriis kindlasti ei lihtsustanud, aga te tõesti astute suure sammu edasi ja mis puudutab üle-euroopalisi võrgustikke, siis ma tahaks öelda, et rahastamisarutelu oli väga positiivne, sellepärast et äh, transpordi osas tuli esimene komisjoni ettepanek äh, rahastamisraamistiku mm, osas, mis tegelikult ei olnud seotud võrgustike uuendamisega. see tekitas minu riigis ja teistes riikides väga palju reaktsioone, olukord oli üsna keeruline ja ma arvan, et teie järeldused on äh, suureks abiks tulevaste otsuste langest-, langetamisel, selleks et olukord paremaks muutuks oma järeldustes äh, te rääkisite ka siselaevandusest. Mm, äh, te soovite jätkata Najadise programmi ja seda on vaja ka teha. erinevusi on praeguse olukorra ja tulevase finantsperspektiivi vahel. proua Bilbao ei ole enam siin ruumis, aga muidu ta kindlasti tänaks teid äh, selle eest, mis te olete ära teinud Donau strateegia raames. ja lõpetuseks tahaksin ma rääkida piiriülesest äh, mm, trahvinõuete liikumisest. me rääkisime sellest teemast ka äh, Belgiaga äh, tegemist on justiits- ja siseministrite järeldustega, aga meil nüüd on tõesti õnnestunud väga olulise teemaga edasi liikuda, päästeti ka läbivaatamisklausel ja see võimaldab ähm, ka edaspidi suuri samme teha. Belgia eesistuja jättis põhimõtteliselt äh, endast maha korraliku paketi, aga vaja oli kohandada arkaadise süsteemi, seda, sellega tegeles ka komisjon. oluline oli loomulikult ka andmekaitse aspekt, andmete vahetamine ja kasutamine ja oluline oli kõigi liikmesriikide kaasamine. ja teil õnnestus äh, see pakett ähm, äh, lõpule viia ja vastu võtta. Te tegelesite ka parlamendi legitiimsete mureküsimustega, et parandada andmekaitset, parandada ligipääsetavust andetele, et ähm, asjasse puutuval isikul oleks äh, kontroll oma andmete koha üle ja me hoolitsesime selle eest, et seda ei varjutaks teised teemad, mis ei ole selle teemaga, selle küsimusega seotud. härra Rikri kindlasti räägib ka ja te võtsite öö, äh, ühendust ka öö, liiklusõnnetuses hukkunud isikute või lähedastega ko korrelatsioonitabeleid, tegemist on institutsioonide vahelise küsimusega, meil ei ole veel õnnestunud kokkuleppele jõuda. siin on endiselt veel ebakõlasid parlamendi ja nõukogu vahel. Te olete jõudnud kaugemale sellest, mis võeti vastu Eurovinjetiga seoses, aga meil on veel palju tööd, parlament on olnud väga suuremeelne, aga me oleme arvamusel, et nõukogu peaks ka omalt poolt vastu tulema rohkem, kui seni on, ta seda seni on teinud. aitäh, härra esimees. mu aeg on küll läbi, aga ma tahaks siiski veel öelda, et me soovime teile veel kord tunnustust avaldada ja teile tänu avaldada selle eest, mis te saavutasite piiriüleste sanktsioonide puhul. ma kavandasin pikemalt rääkida, ütles härra Koosa, aga eelkõneleja juba küsisid ära need asjad, mida mina tahtsin küsida ja jäi ainult üks küsimus mul. enne kui ma selle esitan, tahan kiita eesistujamaad Ungarit. ma jälgisin seda, kuidas nad töötasid ja võin ausalt öelda, kõik on ühel meelel, et see töö oli suurepärane. transpordipoliitika vallas oli eesistujamaa Ungari, saavutas kõik omad eesmärgid ja üks asi, mis jäi eh, mul veel üle küsida, on reisijate õigused. milline edasiliikumine on toimunud reisijate õiguste vallas, tahaksin selle kohta rohkem kuulda. ma tänan ja lõpetuseks ma ise tahan üle korrata need seisukohad, mida mõned saadikud juba avaldasid täna Ungari eesistumise kohta, ma arvan, et eh, see eesistuja saavitas väga palju ja eriti kahes suures küsimuses, aga ka muudes valdkondades tuleks tunnustust avaldada Ungarile. Eh, projektide käivitamine Donaut, eh, te juba nimetasite. härra minister, see komisjon hoiab silma peal Donau eh, teemal. Eh, lihtsalt proua Tikau ei lase meil kunagi unustada Donaud juba sellepärast, me tegeleme sellega kogu aeg, aga tegemist on meie jaoks tähtsa jõega. seda on alakasutatud, samas on tema potentsiaal väga suur jah, ma tõesti hindaksin Ungarit eesistujamaana väga kõrgelt ka transpordivaldkonnas ja teid isiklikult mm, tunnustan kõrgelt. Teie personali, teie alalist esindust siin, sest nemadki tegid kõva tööd tagamaks, et eesistumisel oleks edu. meil on endiselt mõningaid probleeme, nagu siin juba viidati, kolm asja, kõigepealt institutsiooniline probleem, nimelt need võrdlustabelid, vastavustabelid, korrelatsioonitabelid. ei saa süüdistada, et te midagi ei oleks selles vallas teinud, sest tegemist on keerulise väl-, asjaga. teine on eh, lennujulgestustasud. me oleme pettunud, et nõukogus on see teema blokeeritud, aga me tõstatame selle täna pärastlõunal Poola ministriga ja veel üks, nimelt nõukogu üldine suhtumine asjasse. ja ma arvan, et teie edu suur tunnistus on see, et teil õnnestus asju saavutada, samas eh, nõukogu ja parlamendi suhted on praegu kõige madalamal tasemel viimaste aastate lõikes ja sellega ma siin ei kritiseeri eesistumaad Ungarit, sugugi vastupidi, ma öö, pigem kiidan teid, et teil õnnestus nii palju ära teha olukorras, kus nõukogu ja Euroopa Parlamendi usaldus on olematu. algas kõik aprillikuisest kähmlusest teie eesistumise ajal Äh, kui see puudutas nimelt seda vedelike ja keelide värki ning me tõesti tahame, et ministrite nõukogusse nüüd naaseksite ja tõesti oleksite eeskujuks, kui head tööd on võimalik teha koos parlamendiga ning et ütleksite, et ei kammitseks liikmesriigid, ei piirduks omaenda piiridega, hoiaksid ikkagi silme ees seda üle-euroopalist nägemust ja ideaale. jah, mitteametlik nõukogu kohtumine Budapestis mm, arutas üle-euroopalisi võrgustikke ja siis me nägime, kuidas iga liikmesriik üritas oma projekte edendada, et need sealt üle-euroopaliste projekti nimekirjast kuidagi välja ei jääks. nii et palun kasutage oma mõju. Te tegite suurepärast tööd oma eesistumise ajal, koostöö parlamendiga oli suurepärane ning üritage nüüd ka edasi nõukogus saavutada, et suhted parlamendiga paremaks muutuksid, sest hetkel on see halb, need suhted on halvad aga teie eesistumine oli üks kõige edukamaid eesistumisi äh, pärast Belgiat, mis oli ka päris hea juba. nii et esimene küsimus, mida me esitame teie kolleegile Poolale, et kas ta on äkki kolmanda hea eesistumise peal väljas, nii et tahaks kuulda, mida nad ütlevad selle peale. nii et minister, nüüd on teil võimalik vastata Köszönöm szépen, elnök úr. A, talán a jur... Ma tänan, härra eesistuja, härra esimees. ma arvan, et kõige parem, kui me alustame Eurovinjetist. me kõik teame, et möödunud aasta lõpul eesistuma Belgia viis selle teema nõukogus lõpule, et me saime ta juba esitada parlamendile. aga samas me saime vaevu kokku kokku selle enamuse, mis nõukogus vajalik oli ja seetõttu olid meil ka mõningad probleemid ja ma juba rääkisin nendest jaanuaris, kui ma käisin siin parlamendis teiega kohtumas ja ma rääkisin teile ka, et me tõesti loodame nüüd teie abi peale ja paindlikkuse peale, sest nõukogus mingit manööverdamisrõõmi ei jäänud. nii et see edu, mis me oleme saavutasime, on meie ühine edu. Ungari oli hea vahendaja aga meil oli vaja parlamendilt abi, sest eh, nõukogus liikmesriigis ei olnuks nõus meie kompromissettepanekutega eh, ilma teieta ja me ei oleks nii palju saavutanud. isegi viimasel paaril nädalal eh, tuli rääkida mõningate ministritega telefonitsi ja arutada nendega asju omavahel, et siiski säilitada seda väikest enamust, mis meil õnnestus moodustada ja tänu sellele meil õnnestuski parlamendi ette oma ettepanekuga tulla ja selle teemaga ühele poole saada. see ei olnud nii tohutu suur edusamm, aga samuti edu oli meil ka mm, põhimõttega saastaja maksab töötamisel ning üle-euroopaliste võrgustikega olime ka edukad nüüd, mis puudutab lennujaamade ohutust ja turvalisust, jah, aprill kaks tuhat kolmteist on tähtaeg ja kokkulepet selles osas veel ei ole, aga Euroopa Komisjon on praegu väga raskes olukorras, mitte ainult meie. vaadake USA-d ja seda lähenemisviisi, mis USA-l on. Te näete eh, et siin on tegemist rahvusvaheliste aspektidega, mida me ei saa omalt poolt mõjutada ja seda kõike peab arvestama. ning ohutus loomulikult on kõige tähtsam prioriteet, kunagi ei tohi selles vallas kiirustada. sest vastasel korral võib tekkida äh, olukord, mis läheb kontrolli alt välja ja tulemuseks on, et ei õnnestugi ohutust tagada. nüüd TNT finants finantseerimisest. Götelöös toimus nõukogu kohtumine, kus arutati just seda teemat. ja ma arvan, et on sündimas kompromiss. arvatavasti TNT rahastamine suureneb, mis tähendab seda, et rahasummad, mida saab fond kasutada kasvavad, aga äh, veel on tähtis see, meil õnnestus veel üks ettepanek läbi suruda, on liikmesriigid, kes saavad raha struktuurifondidest ja äh, jätkuvalt edasi ka TNT fondist. ja infrastruktuuride mm, osas on teie kommentaarid õigustatud, miks meil siin ei õnnestunud läbi muret saavutada nimelt eh, põhjuseks on finantskriis. kriis ei ole ju meil veel sugugi selja taga. ja me peame mõistma, et esmane prioriteet on saavutada majanduses stabiilsus. samas loomulikult ei tohi loobuda ka meie teistest eesmärkidest. nüüd tulen raudteepaketi juurde kui ma vaatan tagasi selle paketi ajalukku, kui ma vaatan, mis on toimunud viimase kümne aasta jooksul, siis tõesti olen härra Krossiga ühte meelt. lühikese ajaga ei õnnestu palju ära teha, aga samas natukene me siiski edasi liikusime ja minu arvates on see juba oluline. sama puudutab ka Eurovidjeti direktiivi. eesistujamaa Belgia äh, tegi oma töö ära, viis selle lõpule, ma mõistan, et neil oli manööverdamisruum pisuke, aga nüüd on meil tekkinud pisut suurem manööverdamisruum ning näib, et Poola on samuti väga auahne. nii et ma tõesti olen lootusrikas, mis puudutab tulevikku ja liikmesriigid tõesti üritavad omaenda huvide eest seista ja raske on mõnikord Euroopa Liidu huve prioritiseerida. loomulikult peab ka seda arvestama, et üleöö suuri muudatusi ellu viia ei õnnestu, tuleb lihtsalt olla kannatlik ja astuda väikeseid samme ja järgida tähtaegu. nüüd Eurovinjetist saadavate rahasummade kasutamine ma arvan, et kompromiss on sündinud, liikmesriikidel on endiselt öö, äh, suur manööverdamisruum, mis puudutab nende rahaliste vahendite kasutamist ja. ja samas tuleb silmas pidada, et infrastruktuurid nõuavad alati väga palju raha. ja tuleb natuke raha ka kõrvale panna ja kui sellised reservid tekivad, siis võib-olla parlamendi abil õnnestub ka parlamendi eesmärgid täita. nüüd siseveeteed ja Donau strateegia. ma tõesti loodan, et Naiade see programm jätkub ka pärast aastat kaks tuhat kolmteist, sest peale raudtee on see veel üks Äh, transpordiliik, mis on keskkonnasõbralik, sellest räägiti ka Valges Raamatus. see transpordiliik aitab meil saavutada meie keskkonnaalased eesmärgid transpordis. ja nüüd infovahetus. piiriüline infovahetus, kui tegemist on piiriüleste liikluseeskirjade rikkumistega. see on teema, millel on väga palju tahkusid eraelu puutumatus, andmekaitse, politsei koostöö, me peame mõtlema, mis küljest me asjale läheneme. ja kõik need eh, lahtised küsimused tuleb lahendada. võib öelda, et meil on õnnestunud saavutada hea kompromiss lõppkokkuvõttes ja võrd-, võrdlustabelitest räägiti, korrelatsioonitabelitest räägiti kui lahendamata küsimusest. ma arvan, et see jääb nüüd juba järgmise eh, kolmiku hooleks. kui me vaatame nende programmi, siis me näeme, et nad kavandavad selle teemaga edasi töötada ja ma loodan ka, et eduka tulemuseni jõuda. reisijate õigused. härra Koosa küsis minult viimaste arengute kohta, asjade seisukohta reisijate õiguste vallas komisjonilt tuli teatis, kus käsitleti kahju hüvitamist ja ohvrikaitset. seda tutvustati teisel mail nõukogu töörühmas ja liikmesriigid arutasid selle üle ja arutelu tulemusel tuleb äh, välja töötada ka nõukogu järeldused ja siis juba ka vastav õigusakt. me ootame aastal kaks tuhat kaksteist selle kohta ettepanekut. ma loodan, et vastasin kõikidele küsimustele. härra minister, ma tänan teid veel kord ja kordan veel kord tänusõnu teile, teie äh, personalile ja alalisele esindusele ja me nüüd ootame huviga koostööd Poola järgmise eesistujaga, kuid loodetavasti meie suhted, mis teie eesistumise ajal tekkisid, jätkuvad. suur tänu teile ja me loodame koostööle ka edaspidi. suur tänu. Thank you, Guy. Thank you, Axel. My, my, um, my best wishes to the ambassador. Thank you. Great. Thanks again. Thank you very much. Okay, colleagues, it just kolleegid, äh, mul jääb ainult öelda, et sellega on hommikune istung lõppenud ja me jätkame kell kolm, kui toimub arvamuste vahetus Poola transpordiministriga, millele järgneb arvamuste vahetus Poola turismiministriga. kas te soovite midagi öelda? palun. aitäh, ma tahtsin lihtsalt meelde tuletada, et me oleme äh, organiseerinud äh, ka väikse joogi selleks, et teid tänada. me tahtsime tänada ka nõukogu sekretäriaati ja kom-, meie komisjoni kom-, sekretäriaati, kes on meid aidanud selleks, et neid teemasid lõpetada. kokteilid ootavad ukse juures ja suur tänu selle piiriülese koostöö ees Ungari eesistumisel. jätkame kell kolm ja ma palun koordinaatorid ja eriti ka sekretäriadi töötajad, üritada pärastlõunal rohkem liikmeid saali saada, et kohtuda Poola eesistujaga. suur tänu teile! Yeah.